So, ladies and gentlemen. daamid ja härrad, kümme minutit on kell nüüd seitse, küm-, kümnest on nüüd seitse minutit veel üle läinud kell ja tahaksin avada tänase Ahveti komisjoni koosoleku. esiteks tahaksin vabandada, et ei olnud eile kohal. pidin Äh, Alamsaksi liidumaa valitsuse endise liikme matustel kõnet pidama, aga äh, koosolek toimus ja härra Vistissoni juhtimisel. kuueteistkümnes päevakorrapunkt. tahaksin öelda tere tulemast Sigrid äh, Muresanile, kes on eelarvekomisjoni raportöör Euroopa Liidu kaks tuhat kaheksateist aasta üldeelarve üle. arutame Euroopa Liidu kulutuste prioriteete üle järgmisel aastal, nagu ikka võtame arvamuse vastu ja muudatusettepanekute hääletamine toimub äh, augustis. keskendume välisasjade äh, küsimusele rubriik neli mitmeaastase finantsraamistiku alusel. teen ettepaneku, et annaksin nüüd Sigret Muressonale kohe sõna ja siis Ahveti raportööriks äh, arvamuse avaldamisel on Kristjan Preeda. Teil on sõna, härra Muresson. ja tere hommikust, head kolleegid! tulin teie ette täna hommikul selleks, et kõigepealt anda teile ülevaade peamistest poliitilistest prioriteetidest Euroopa Liidu eelarve puhul kaks tuhat kaheksateist. olen selle ettepaneku teinud ja oleme võtnud selle ka täiskogul suure enamusega märtsikuus vastu Strasbourgis. aga teiseks ja veelgi tähtsamana tahaksin ära kuulata, mida teie arvate, millised on konkreetsed prioriteedid, konkreetsed Äh, prioriteedid siis järgmise aasta eelarve osas. ja tahaksin ka täna hommikul äh, öelda algussõnad meie koostööks käesoleval aastal, oleme võtnud juba suunised vastu järgmise aasta eelarve osas peamised poliitilised prioriteedid siis, ootame nüüd komisjoni poolt seda, et nemad teeksid ettepaneku mai lõpus, milline saab eelarve eelnõu olema ja eelolevatel läbirääkimistel, mida peame koos komisjoni ja nõukoguga, on minu jaoks oluline teada, milline on teie arvamus komisjoni eelarve eelnõu osas. samuti on tähtis see, et me teame, kuidas, millises suunas tendentsid liiguvad, andke meile ajakohastatud infot selle üle, kohta niimoodi, et Kristjan Preda siis äh, kannab edasi teie sõnumit Ahveti komisjoni poolt. peamised poliitilised prioriteedid. olen kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta eelarveks kaks peamist ettepanekut teinud, esiteks kasv ja töökohad ning teiseks äh, meie kodanike julgeolek ja turvatunne sellepärast, et kodanikud ootavad meilt, et me Euroopa Liidu eelarvet kasutame selleks, et töökohti luua ja toestada ning teiseks julgeolekut ja turvalisust tagada. kuidas me seda saavutame? esiteks, töö ja kasvu, töökohtade ja kasvu hoogustamiseks on meil vaja konkurentsivõimelist majandust, majandust, mis on erasektori ja investorite silmis stabiilne ja turvaline nii et meil on vaja infrastruktuuri, teadus- ja arendustegevust, VKE-de toetamist, ettevõtjate toetamist, just eriti noorettevõtjate oma, niimoodi, et need projektid, mis selles valdkonnas eh, ellu viiakse, on Euroopa ühendamise rahastu COSME, Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend, Horisont kaks tuhat kakskümmend ja Kosme äh, ning Erasmus ei ole mitte ainult tudengitele tähtsad, vaid äh, tegelikult rohkem kui kuuskümmend protsenti tööandjates, kui nad äh, võtavad noori tööle tänasel päeval, hindavad väga rahvusvahelist kogemust, nii et Erasmuse programmi läbimine aitab tegelikult saada paremat töökohta, paremat positsiooni tööturul ja sellepärast on ka Erasmus meie eelarve prioriteetide hulgas järgmiseks aastaks. nüüd teine kodanike julgeolek ja turvatunne mis on just Ahveti komisjoni jaoks väga oluline. mida soovime siis seal saavutada? esiteks, nagu teate, siis need ressursid, mis meil on äh, rubriigis äh, äh, kolm ja neli on piiratud, küsimus on, aga kuidas saavutada piiratud vahenditega rohkemat? esiteks toetan ma ettevalmistavat tegevust, mis komisjon on ette pannud kaitsevaldkonnas. eelmisel aastal, kui olin oma fraktsiooni nimel kaks tuhat seitseteist aasta eelarve eh, variraportööriks, toetasin ka ettevalmistavaid tegevusi, nüüd nendes suunistes, mis on ette pandud ja vastu võetud ka täiskogul, on sõnastus väga selge. meie esiteks toetame igat algatust, mis kaitsevaldkonnas ja kaitseuuringute valdkonnas on ette võetud. sünergia saavutamise põhjustel on oluline see, et me ei kuluta mitmeid kordi sama raha Äh, selleks, et saavutada ähm, samasugust tulemust, vaid äh, katsume oma ressursid ühendada ja sünergia efekt peaks tagama selle, et äh, me saavutame paremad tulemused vähema rahaga. meie oleme ju enamasti ikkagi NATO liikmed, nii et see aitab. Ähm, järgmise mitmeaastase finantsraamistiku jooksul on et vaja ette näha ka kaitsekulutuste jaoks eraldi rida ja kaitseuuringute jaoks aga see on alles esimene samm ja loomulikult kaitsetööstus vajab ka pikka perspektiivi. selleks, et rohkem tagada julgeolekut kodanike jaoks, esiteks siis kaitsekulutused, teiseks eh, liidu ametite toetamine, eh, mis justiits- ja siseasjade valdkonnas töötavad, EASO, Eurojust, Frontex ja nii edasi. Eh, see aitab meie piire paremini kaitsta ja aitab ka paremini infot jagada, mis puudutab siis Eh, inimsmuugeldamise, narkootikumide kaubitsemise, relvade kaubitsemise, terrorismi ja muude riskide eest. selleks, et Euroopa Liit oleks turvalisem, on loomulikult meie kohene otsene naabruskond kõige olulisem. Eh, idanaabrustes on tegev eh, võib-olla aktiivsem, võiks isegi öelda agressiivsem äh, Vene Föderatsioon ja loomulikult me näeme ka, et meie lõunanaabruskond ei ole väga stabiilne, nii et sellepärast toetan ma ka seda, et idanaabrusriigid, kes on otsustanud Euroopa teel hakata sammuma, äh, kirjutades alla ja ratifitseerides Euroopa Liiduga assotsieerimislepingut, äh, on tähtsad järgmise aasta eelarve jaoks. Gruusia, Ukraina ja Moldova peaks saama rohkem finantsabi seda loomulikult väga selget äh, tingimuslikkuse äh, alusel, institutsioonide toestamine, korruptsioonivastane võitlus, äh, kohtusüsteemi sõltumatus, võitlus rahapesu vastu, prokuröride toetamine ja justiitssüsteemi reformi toetamine üldisemalt. idanaabruskonnas, nagu öeldud, eriti just need kolm riiki, kes on meiega ida-, ratifitseerinud assotsieerimislepingud, eelmise aasta maikuus käisime me Jordaanias ja Liibanonis äh, lõunadimensiooni raames. Äh, me oleme aru saanud, et kui me toetame iga Äh, kui me teo-, toetame neid inimesi nende regioonidesse, kuhu nad on pagenud, siis iga euro eest saame me palju paremat äh, toetust. me saame aitama ka, aidata ka neid inimesi selles regioonis, see on ka pagulaste enda jaoks äh, soovitav. Jordaanias ja Liibanonis olevad pagulased ütlevad, et niipea kui sõda on läbi, tahame minna tagasi oma koduriiki, nii et lõunanaabruskonna toetamine sellises kontekstis on väga oluline. mis puudutab äh, usaldusfonde, siis nagu te teate, eelarvekomisjonis, kui meie lõime need fondid, siis me rääkisime, et nad on kasulikud, need on vajalikud, aga meile ei meeldi see, et meie kui eelarvepädev äh, asutus saime teada meediast, et me saime viis, äh, peame andma viis miljonit eurot Türgi Äh, sihtasutusele pagulaste toetamiseks. lõpuks oli see üks miljard, see number. me tegime seda, sest me olime sellest kohustatud, aga meile selline asjade toimimine ei meeldinud. parlament peaks olema tulevikus rohkem pühendatud sellesse, kuidas usaldusfondidesse raha antakse. komisjon on nüüd regulaarselt meile teada andmas rakendusaspektide osas esiteks ja teiseks kutsutakse ka Euroopa Parlamendi esindajad nende usaldusfondide nõukogude koosolekutele. aga liikmesriikide poolsed lubadused jäävad jõusse, näiteks äh, mandatifondi osas äh, üks koma üks äh, miljonit eurot oleme me andnud selleks Euroopa Liidu eelarvesse, mis on väike, mis on juba niigi väikese eelarve, siis liikmesriigid aga andsid veelgi vähem, nii et igal juhul liikmesriigid peavad kõigepealt kinni pidama oma lubadustest. esiteks või lõpetuseks tahaksin veel mitmeaastase finantsraamistiku ümbervaatamisest rääkida. rubriik neli on äh, kindlasti kasusaajateks, äh, kui räägime mitmeaastase finantsraamistiku ülevaatamisest. kaks tuhat kolmteist ja kaks tuhat neliteist äh, kuni kaks tuhat kakskümmend ei näinud me tegelikult ette sellist suuremahulist pagulaskriisi äh, ning väljakutsed, mis on julgeoleku ja terrorismiga seotud, nii et me peame tegema rohkemat. liikmesriigid ootavad meilt seda, see tähendab ka ühtlasi, et meil on vaja neljandasse rubriike rohkem vahendeid. ja üks koma viis miljardit eurot on mitmeaastase äh, finantsraamistiku ülevaatamisest saada, seitsesada viiskümmend miljonit selleks, et partnerlusprogrammi rakendada, äh, EFSD, äh, siis välis EFSI ehk Junckeri fondi jaoks, ka Euroopa Investeerimispangast on saada kakssada viiskümmend miljonit ning kakssada viiskümmend miljonit ka äh, mikrofinants äh, rahastamise all. mitmeaastase finantsraamistiku ümbervaatamine tuleks heaks kiita, oleme selle nõukoguga kokku leppinud, tegime ära oma kodutööd äh,, Äh, kiitsime selle ka väga kiiresti heaks parlamendiks ja kolleegid peavad teadma seda, et nõukogu oli see, kes pidi mitmeaastase finantsraamistiku ülevaatamise heaks kiitma üldasjade nõukogul eelmisel aastal, aga Ühendkuningriigi palve tõttu lükati see edasi kuni sinnamaani, kuni toimuvad nüüd Ühendkuningriigi valimised. tahan väga selgelt öelda, et esiteks Äh, mõnekuune viivitus ei ole programm, probleem, kui me juulis selle vastu võtame, on see ikka piisavalt vare, äh, vara, aga kui mitmeaastase finantsraamistiku ülevaatamist vastu ei võeta, siis järgmise aasta eelarve on äh, väga suur väljakutse, sest me ei suuda rahastada kõiki neid asju, mida me tahame neljandas rubiigis rahastada, aga ka teistes valdkondades me tahame kosme rahastamist suurendada sada miljonit eurot kosme jaoks, teadus- ja arendustegevus kakssada miljonit eurot, mitmeaastase finantsraamistiku ülevaatamine on niisiis väga tähtis ja tähtis on see, et Ühendkuningriik, kes saaks ka hüve tegelikult liikmesriigina praegu eh, just eriti teadus- ja arendustegevuses, kus me oleme saanud tegelikult eh, väga palju raha anda. Ühendkuningriik on kõige suurem kasusaaja selle rubriigi puhul, eh, sellepärast et seal on väga tugevad ülikoolid ja uurimisasutused pilootprojektide puhul äh, samuti lühidalt sai juba seda mainitud, teie komisjon on pilootprojektid saatnud meie komisjoni ette, siis eelarvekomisjoni ette. tähtaeg on täna äh, keskpäeval nende saatmiseks, saadame kõik need pilootprojekti ettepanekud Euroopa Komisjonile eelhinnangu saamiseks ja siis koos otsustame paketi üle mida parlament on rahastamise jaoks pakkunud ja see pakett on siis pilootprojektide najal kokku pandud, mis on saanud eh, kas eh, A või B hinnangu Euroopa Komisjonilt. Need pilootprojektid saavad siis rahastuse, mida komisjoni, komisjon hindab heaks. veel kord suur aitäh, et võtsite mind vastu, ootan arvamuste vahetust ning ka arvamuste vahetust eh, ootan ka härra Preeda ettepanekuid, aitäh! suur tänu, Sigrid Moresson! nende märkuste eest. ja nüüd meie variraportöör. Raportöör, sorry, Afet. jah, ma tänan, ütleb härra Preda. kõigepealt ma tervitan seda, et Ahvetis käib eelarvekomisjoni esindaja traditsioonilisel kombel ma räägin oma emakeeles, rumeenia keeles. ma tänan. jah, loomulikult me peame arutama neid asju e, enne eelarvemenetluse käivitamist, peame arutama neid teemasid. ja ma tervitan seda, et e, on suunised aasta kaks tuhat kaheksateist eelarve kohta vastu võetud ja seal on ka terve rida välispoliitilisi aspekte, need on need teemad, mis peavad kajastuma järgmise aasta eelarves. härra Morossan juba viitas mõnedele välispoliitilistele prioriteetidele, jätkuv eelarveline toetus pagulaskriisis, pagulasrajatist, pagulasrahastute finantseerimine, nagu näiteks Türgi rahastu finantseerimine, samuti pagulaskriisi põhjustega tegelemine. aga kõik see ei tohiks kuidagi negatiivselt mõjutada teiste välispoliitiliste instrumentide rahastamist ja seda ma tahan rõhutada. tähtis on, et välispoliitika eelarve oleks piisavalt äh, suur, et meid võetaks tõsiselt ja ka mõju peab meie sammudel olema oluline rahvapartei ja teised fraktsioonidki on alati selle eest seisnud. ja on veel neli aspekti, mida ma tahaksin rõhutada. Äh, äh, mina olen Ahveti arvamuse autor ja kaalun väga põhjalikult neid ettepanekuid, mis nõukogust tulevad neljas valdkonnas ennekõike. lainemispoliitika ja Lääne-Balkani riikide toetamine. paljud selle piirkonna riigid on potentsiaalsed kandidaatriigid või on juba kandidaatriigid ja täna on neil probleeme suuri,, suuri-suuri eh, raskusi, demokraatia mm, vallas, Makedoonias, Albaanias, Kosovos on pinged kasvanud ja tegelikult kõikjal Montenegros öö, probleemid, Bosnias probleemid, nendes riikides pinged kasvavad ja seda silmas pidades on meil vaja rõhku panna headele valitsemistavadele ja demokraatlikele protsessidele selle piirkonna riikides ja meil on vaja toetada ka nende võitlust korruptsiooni vastu ja on vaja avalikku haldust, kodanikuühiskonna rolli parandada, need on need tähtsad asjad rahvale. ja sedasama peab silmas pidama, kui me Türgist räägime, eile me arutasime Türgi teemat, Kati Piri tutvustas oma raportit komisjoni aruande kohta ja peame mõtlema, kuidas nüüd määratleda oma poliitilised suhted Türgiga. aga need eesmärgid, korruptsioonivastane võitlus, pressivabadus, neid eh, kohaldama ühtviisi Türgis ja Lääne-Balkanil. nüüd teine asi. toetus naabrusriikidele ja eh, nii idapoolsetele kui ka lõunapoolsetele. Eh, meie naabruspoliitika eh, peab tagama stabiilsuse, selleks ta ongi mõeldud. ida pool ja lõuna pool ja peab ka edendama, ärgitama arengut nendes meie naaberriikides ja naabruspoliitika eh, vajab sellepärast meie rahaliste vahendite toetust. nüüd kolmandaks, piisav rahaline toetus välispoliitikale, ühisele välis- ja julgeolekupoliitikale see on nii ülioluline, sest see poliitikavaldkond peab kaasa aitama rahu ja julgeoleku kujundamisele ning samuti äh, tugevdama Euroopa Liidu rolli rahvusvahelisel areenil. ja tihtipeale välispoliitikas me oleme näinud, äh, kuivõrd oluline see valdkond äh, on meie partneritele väljaspool. ma kohe lõpetan. nii et meil on vaja eelarvet, mis vastaks meie ambitsioonikatele eesmärkidele. ja lõpetuseks demokraatia inimõiguste instrument ja selle tähtsus. me oleme näinud, kuidas inimõigused on rünnaku alla sattunud, demokraatia samuti ja seda üha sagedamini. inimõiguste universaalne iseloom. meie kohustus on inimõigusi ja demokraatlikke põhimõtteid kaitsta kõikides meie riikides. ja seegi ei ole kuhugi kadunud, nii et suur tänu ähm, härra Muressanile, me töötame tihedalt käsikäes. jah, ma tänan. nii et meil on mõttevahetus äh, ja aega Mm. napib, Kosovost külaline on juba kohale saabunud, mul on neli eh, Kaaler, Kaniete, Kill ja Fleckenstein sõna soovinud. Eh, jah, kõik nimed palun andke teada, kes veel soovib sõna, me peame nimekirja sulgema. kuus sõnasoovi. jah, poolteist minutit. härra Peterli on seitsmes, veel keegi? kaheksas hästi, kallid kolleegid, nüüd on nimekiri suletud kaheksa sõnasoovi, poolteist minutit igalühele, kes külaline Kosovost juba ootab. suur tänu, suur tänu, Sigrid, eh, selle arutelu eest, mina olen sotsiaaldemokraatide variraportöör ja see on hea, et me nüüd saame arutada neid küsimusi. jah, koostöö eelarve küsimus on väga tähtis ja välisteema, välispoliitika peab tegelema paljude väljakutsetega, mis Euroopa Liidu ees praegu on. me jah, peame konfliktide põhjustega tegelema, sest konfliktid destabiliseerivad meie naabruskonda, samuti rändevoogudega tegelema, töötama kliimamuutuste kallal koos partneritega ning oma suhteid kujundama strateegiliste partneritega, et selles globaalses tormilises maailmas äh, turvaliselt pärale jõuda, nii et tähtis on, et meil oleks eelarves ka kõik vahendid piisaval hulgal nende eelülesannete täitmiseks ette nähtud. jah, meil on vaja ka paindlikkust, erakorraline abireserv ja MFF ei ole veel, nii ma ka aru saan, lõplikult kokku lepitud, aga tähtis on, et ikkagi ülemmäärad kasvaksid, kui läbivaatamine toimub. jah tähtis on, et parlament eh, usaldusfondide kasutamisel peatähtsat rolli etendab. me oleme väga mures selle üle, et võib juhtuda niimoodi, et Peeteril, Peeter varastab Peeteri tagant, et Pauli abistada. jah, tähtis on, et oleks piisavaid vahendeid ja kui tohib, Äh, välisinvesteeringute kava on meie fraktsioonil väga südamel. väga tähtis on, et sedagi me käsitleksime. tähtis on, et me koondame tähelepanu vaesuse vähendamisele, võrdsusele, tegeleme rändega ja tagame, et äh, täiendavus oleks ja poliitiline sidusus kõikjal. Äh, külaline Kosovost ootab, nüüd on teie otsustada, mis toimuma hakkab, nii et palun pidage ajast kinni, proua Kaniete. ma tänan. jah, ma ei täna eraldi härra Muressani, ma hindan väga tema tööd. jah, meie Fotiga raportiga Euroopa Parlamendis ütleme, et tähtis on Stratkomi laiendamine välisteenistuses. me tahame selle suurendada kaheksalt kuueteistkümnele inimesele, aga senini ei ole seda nõuet liikmesriigid toetanud nõukogus nõukogu seda ei toetanud eelmises eelarves, seda meie ettepanekut. minu küsimus raportöörile, kuidas on seis nüüd? kas eelarves on ette nähtud äh, rahalised vahendite suurendamine Stratkomile? tänan, härra Fleckenstein. väga lühidalt. olen väga nõus sellega, mida härra Preda ütles on vaja võtta aega selleks, et põhjalikult süveneda asjadesse. Te tõite väga palju näiteid ära, kus tõesti on vaja midagi muuta. et paremat poliitikat ajada. mul on üks küsimus teile. mul ei saanud hästi aru, te rääkisite projektidest oma ettekande lõpus ja komisjon annab hinde A või B ja siis meie võtame siis toetada A-sid. võib-olla me peaksime ikkagi järgima omaenda mõtteid ja mitte seda hinnet, mis komisjon on pannud projektidele, meie oleme ju parlament. härra Sole. ma tänan väga kähku jah, meil on vaja rohkem rahalisi vahendeid, et rahastada korralikult välistegevust. see on ülioluline Euroopa Liidu jaoks, et oleks stabiilne meie naabruskond. ja see ei puuduta ainult poliitikat, mida me ajame, vaid ka rahasummasid, mida me eraldame ja et rändevood ei kasvaks, sellekski on vaja raha ja tähtis on progressiivsust ja demokraatiat, stabiilsust meie naabruskonnas edendada ja rohkem on vaja partnerlusinstrumentidele raha ette näha ning samuti stabiilsuse instrumendile. ja teine asi, mida ma tahaksin rõhutada. me ei ole nii entusiastlikud kui teie, kui kõneks on kaitsepoliitika ja teadusuuringud kaitsevallas Mihhail Kaaler. jah, ma tänan väga lühidalt, ma toetan seda, mida proua Kaniete ütles Strat, äh, Stratcom pilootprojekt vajab toetust ja väga hea, et te rääkisite kaitseuuringutest. et me peaksime silmas pikemat perspektiivi või järgmist finantsperioodi juba ja komisjon teeb loomulikult ettepanekud selle kohta äh, ja tähtis on, et meie poolt siin tõkkeid neile ettepanekutele ei tuleks. oleme igatahes pakutuga väga rahul. ja härra Peterle. Äh, võtan soovi maha. härra Muressan, kas soovite vastata yes.? väga lühidalt, kuna külalised ootavad. kõigepealt jah, rände põhjused. inimesed ju lahkuvad, kuna ei ole tervishoiuteenust, haridust, infrastruktuuri, julgeolekut nendes piirkondades ja muud probleemid, nad lahkuvad selle pärast. jah, ja põhjustega me tahame tegeleda ja see on ka tähtis, kui me mõtleme lõunanaabrite toetamisele. Kristjan Preda rääkis teiseks sellest, et need projektid, mis on välispoliitika vallas ja kuuluvad teie pädevusse, ei tohiks kannatada äh, nende täiendavate vajaduste pärast, mida me ei osanud ette näha varem. jah, see on see põhimõte, millest ma räägin kõikides komisjonides, tööstuskomisjonis, keskkonnakomisjonis samuti, siin ma toetan seda lähenemisviisi. nüüd ida ja lääne, lõunanaabrid jah, konkreetselt räägiti Balkanist. jah, tähtis on Albaania, endine Jugoslaavia vabariik Makedoonia, Bosnia ja teised riigid seal. kui areng nõuab seal, et me rohkem ära teeksime selleks, et pressivabadust, inimõigusi ja korruptsioonivastast võitlust seal toetada, siis oleme valmis selleks. ja tänan ka proua Kalnietele jah, olen ka teinud ettepaneku Stratkomi projekti rahasid suurendada järgmisel aastal. see läheb nüüd komisjoni koos teiste pilootprojektidega eelhindamisele ja sõltuvalt nüüd sellest, kas komisjon pannab sellele kõrge hinde või madala hinde, me teame, kuidas edasi tegutseda. nii et selle peale mõtleme ka, kui me muudame me ettepanekuid septembris, nii et ootame ära, mis komisjon ütleb, eelarve projekti kohta ja siis äh, vaata, mida annab ära teha sügisel. ja Stratkom, äh, tähtis on, et personal oleks stabiilne pikemas perspektiiviks, teiseks jah, mõned sajad tuhanded eurod on piiratud eelarve, nad saavad küll eh, seiret teostada, aga propagandale vastu seista selle rahadega ei suuda. jah, ja see seire on ka vabatahtlike võrgustike põhine, see on ad hoc, mõnedest riikidest saadakse piisavat infot, teistest ei saada piisavat infot. pluss inimesed, kes panuse annavad sellesse seiresse, on ajakirjanikud, väikesed eh, VKE-d ja see on ka, paneb koorma nendele organisatsioonidele, kus nad töötavad, sest nad ei saa oma igapäevatööd teha. nii et eh, tõesti vaatame, kuidas Stratcom tõesti tugevale kindlale alusele seada pikemas perspektiiviks. esiteks pilootprojektide kaudu ja teiseks täiendavad eh, parlamenti poolsed eelarve muudatusettepanekut sügisel. ma tänan selle mõttevahetuse eest eelarve üle kaks tuhat kaheksateist ja ma loodan, et sõnavõtud meie komisjoni liikmetelt olid kasulikud teile teie töös, nii et loodame edasisele tublile koostööle ja nüüd on kell kümme kolmkümmend seitse ja me saame Kosovost tulnud külalise sisse lasta siia saali. Uh, mulle öeldi, et ta ootab ukse taga. nii, toimetage ta siia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 Ladies and gentlemen, dear colleagues. kallid kolleegid, daamid ja härrad. me oleme nüüd seitsmeteistkümnenda päevakorrapunkti juurde jõudnud ja toimub arvamuste vahetus Kosovo välisministri Enver Hodžaiga. meil on üks tund selleks ette nähtud e ja umbes kell üksteist kolmkümmend tuleme järgmise päevakorrapunkti juurde. lugupeetud minister, tere tulemast Välisasjade Komisjoni. Te olete Brüsselis tihti külas ja ka parlamendis olete tihti külas. jah, me tahame teiega väga-väga suhelda. ministriga koos on suursaadik, Kosovo suursaadik Euroopa Liidu juures härra Bernard Nikatš. ja tahaksin ka tervitada siin kolleege Kosovo Assambleest. ühelt poolt on meil Euroopa Asjade Komisjoni esimees proua Jomsa Emini, tere tulemast, ja samuti Välisasjade Komisjoni esimees Pristinast härra Elmi Retšitša. kas läks õigesti? teilegi tere tulemast välisasjade komisjoni. Enver Hoxhai äh, äh oli ka parlamentaarse assamblee kohtumisel Pristinas kahekümnendal, kahekümne esimesel aprillil ja peaminister Mustafa äh, käis möödunud nädalal Brüsselis poliitilistel konsultatsioonidel. nii et härra minister, meil on hea meel, et te olete siin meiega kohtuma tulnud ja teil on nüüd võimalik rääkida kõikidest nendest küsimustest, mis on üliolulised teie riigile, teie valitsusele. ja te tahate kindlasti ka öelda eh, viimastest sammudest midagi, mis puudutab viisarežiimi kaotamist ja samuti Montenegroga äh, piiri märgistamisest ning tahame kuulda ka võitlusest korruptsiooni organiseeritud kuritegevuse kohta. palun. suur tänu. ja suur tänu Davidele, minu vanale sõbrale, lugupeetud parlamendi saadikud, Kosovo sõbrad selle piirkonna sõbrad. ma olen väga tänulik teile selle eest, et te kutsusite mu siia vahetama mõtteid olukorra üle minu koduriigis, aga samuti kogu piirkonnas. ma alustaksin sellest, et tänan teid suure toetuse eest siin parlamendis viimasel kahel aastakümnel meile. oleme väga tänulikud teile toetuse eest äh, sest see on väga tähtis Euroopa integratsiooni seisukohast, aga ka mm, sellest teel, kus me tahame saada rahvusvahelise üldsuse täievoliliseks liikmeks. jah, Kosovos edasiliikumine ei saanuks toimuda ilma Euroopa toetuseta. me väga tähelepanelikult kuulame kõiki neid arutelusid, mis teil siin toimuvad parlamendis ja oleme teile tänulikud selle eest, et olete valju, vastu võtnud terve rea resolutsioone, mis käsitlevad olukorda Kosovos. ja kõik teie soovitused meile on väga tähtsaks viitepunktiks valitsuse töös. täna oli väga tähtis päev Kosovo sõbra ja teie sõbra toetusega, Ulrike Lunatšeki toetusega, paljude sõprade toetusega me käivitasime sõprusrühma, Kosovo Euroopa Parlamendi sõprade rühma. ja see on esimene tähtis samm Kosovole ja äh, loodetavasti on see lühemas ja kaugemas perspektiiviks parimaks platvormiks, et äh, regulaarselt mõtteid vahetada parlamendisaadikutega. Kosovo valitsuse liikmena tahan öelda, et me väga austame teie institutsiooni ja oleme tänulikud toetuse eest erinevatel tasanditel. jah, ma tahan, et meil oleks selline sisuline mõttevahetus, ma ei hakka teile siin pikalt ettekannet tegema. jah, ma olen poliitik, kes teab, et mõnikord on vaja terve tund selleks, et oma seisukoht äh, kuuldavaks teha ja kui ma olin äh, veel professor, äh, õppejõud, siis kulus mul mõnikord selleks kaks tundi lausa. aga ma tahan teile lühidalt rääkida kõige tähtsamatest küsimustest ja siis ma tahan, et meil oleks selline sisuline mõttevahetus. mind on valitud neli korda parlamenti Kosovos ja ma tean, kuivõrd oluline on äh, teie töö. jah, Kosovo aastal kaks tuhat seitseteist, kuhu me oleme siis välja jõudnud? kui me võrdleme äh, Kosovot, kes on kõige noorem riik Balkanil ja Euroopas oma naabruskonnaga. meil on kõige stabiilsem poliitiline maastik kogu aja peale mõeldes. jah, ja kui me tahame nüüd kirjeldada Kosovot lihtsalt, siis need sõnad on stabiilsus, julgeolek ja prognoositavus. ma arvan, et kõik need on väga olulised et mõista, mis Kosovo on senini saavutanud. meil on naabruskond, kogu piirkond, mis on suureks väljakutseks sisemiselt, meil ei ole eh, paljudes riikides seal stabiilset poliitilist keskkonda ja kolmandad eh, riigid on olnud väga aktiivsed meie piirkonnas viimasel kolmel aastal ja ma tahaksin teiega sellest rohkem rääkida. ja tahan väita, et eh, kümneaastase sõltumatuse ajal on Kosovo osutunud elu edulooks ja me oleme riigi üles ehitanud nullist ja see ei saanuks toimuda kogu Euroopa Liidu toetuseta mitte ainult ei ole meil kõige stabiilsem poliitiline maastik, kõige samas meil on ka fiskaalne stabiilsus, makromajanduslik stabiilsus ja see on väga oluline ja viimastel aastatel skp on kasvanud neljalt viiele protsendile. seegi on väga oluline. ja nüüd riikluse konsolideerimine oli midagi mis oli meie valitsuse tähelepanu keskmes kogu aeg eh, ja rahvusvaheline eh, Kosovo riikluse konsolideerimine eh, oli meil teine tähtis samm, sada nelikümmend riiki on meid nüüd tunnustanud. sada neli riiki on meid tunnustanud. jah, viis Euroopa Liidu liikmesriiki ei ole veel tunnustanud Kosovot, palun aga äh, langetage selle kohta otsus. Mm, jah, me tahame jääda igavesti iseseisvaks ja ma arvan, et selline otsus muudab Euroopa Liidu ja Kosovo tugevamaks. ja läbirääkimiste protsessis ma osalesin kaks tuhat kuus ja seitse ja see viiski Kosovo iseseisvusele. ma ei mõelnud kunagi, et kümne aasta pärast, tollal ei mõelnud, et kümne aasta pärast ma istun siin Euroopa Parlamendis, aga viis riiki Euroopa Liidus endiselt ei ole Kosovo iseseisvust tunnustanud. mul, meil on vaja, et kõik meid toetaksid ja tähtis on ka need viis riiki Euroopa Liidus langetaksid selle meie jaoks väga tähtsa otsuse ja me oleme ka palju edasi liikunud rahvusvahelise ühiskonnas edasiliikumisel. viiskümmend piirkondlikku Euroopa ja rahvusvahelist organisatsiooni on võtnud meid oma liikmeks. mõned nädalad tagasi meist sai ka rahvusvahelise tolliorganisatsiooni liige. IMF-i ja Maailmapanga järel on see kõige tähtsam eh, finants- ja tolliorganisatsioon asutus meie jaoks. ja eesmärgiks on sel aastal veel taotleda liikmelisust kahes tähtsas organisatsioonis UNESCO-s ja Interpolis. ja ma arvan, et teie toetus oleks meile siin väga oluline. aga kõige tähtsam suhe, mis Kosoval on, on Euroopa Liiduga. kõige tähtsam partnerlussuhe on meil teiega ja oleme väga tänulikud, et olete meid toetanud ja allkirjastanud assotsiatsiooni ja stabilisatsioonilepingu meiega. ja mina poliitikuna leian, et see ei ole mitte ainult kõige tähtsam lepinguline suhe Euroopa Liidu ja Kosovo vahel, vaid ka kõige parem raamistik, mis aitab moderniseerida poliitikat, majandust ja ühiskonda. ja moderniseerimine oli alati see, millest meil vajaka jäi Balkanil mitte ainult viimase kahekümne aasta jooksul, aga kahesaja aasta jooksul on seda nappinud. ja üks põhjus, miks piirkond on maha jäänud ülejäänud maailmast, Euroopast, on, et on edasi liigutud teistsuguse tempoga ja moderniseerimisest on nagu kõrvale jäänud viimasel mitte ainult kahekümnel, vaid kahesajal aastal detsembrikuus oli meil esimene stabilisatsiooni assotsiatsiooni nõukogu. peaminister Mustafa juhtis seda ja Federica Mogherini teie poolelt ja mõned nädalad tagasi oli meil ka esimene parlamentaarne komitee koos Pristinas ja paljud, kes te siin täna olete, olite ka Pristinas ja me vahetasime mõtteid selle üle, mis senini on ära tehtud ja kõige tähtsam asi meie päevakorras ongi stabilisatsiooni assotsiatsiooni leppe ellurakendamine ja reformide elluviimine. ja me loodame, et see meil õnnestub järgmisel kolm, kahel-kolmel aastal, selle aasta lõpuks või järgmise aasta keskpaigaks. me tahame tublisti edasi liikuda ja siis me saame ka kandidaatriigi staatuse jaoks avalduse esitada, me oleme ainus riik seal, kes sellel ei ole kandidaat veel. me oleme ka ainus riik piirkonnas, kellel ei ole olnud võimalust kasutada viisavabadust. ja me tõesti töötame kõvasti selle kallal, et täita kõikvõimalikud nõuded ja nii palju, kui mina asjast aru saan, siis lähipäevil on äh, tähtsaid otsuseid vaja langetada meie parlamendil Montenegroga piirileppe kohta. see on viimaseid äh, tähtsaid samme ja siis me saame teilt ka toetuse ja Euroopa Komisjonilt toetuse selleks, et äh, meie kodanikud saaksid hakata rändama viisavabalt. me oleme Äh, väga kiiresti arenev ja noor piirkond Balkanil. ja Kosovo isoleerimine ei ole Euroopa Liidu huvides sugugi. ja Kosovo kodanike huvides ammugi. viimasel viiel-kuuel aastal ei pidanud me ainult dialoogi Serbiaga, vaid hakkasime ka Serbiaga uusi suhteid eh, rajama. ma ei ütleks, et need suhted on muutunud, küll aga nad on paranenud. Eh, üle kahekümne leppe on meil nüüd ja prioriteediks meie valitsusele on endiselt see, kuidas rakendada kõiki neid leppeid, mis meil seni on sõlmitud. ja energiasektor ja justiitssüsteem ja Äh, on need, mis on meie tähelepanu keskmes lähikuudel, lähiaastatel. dialoog on muutunud ja siin ma tahaksin rääkida sellest laiemalt. Serbiaga meie suhted alati olnud nagu mõlemale äh, ei ole olnud mõlemale kasulikud, alati on arvatud, et üks võidab teise arvelt. aga nüüd äh, on asjad muutuma hakanud. ja meie valitsusena leiame, et dialoogil peavad olema selged eesmärgid ja üks kõige tähtsamaid eesmärke on kahe riigi vastastikune tunnustamine. ilma selleta Kosovo ja Serbia dialoog on kasutu ja mõttetu. vastastikune tunnustamine peaks olema eesmärk, mille me seame eh, strateegiliselt järgmisteks aastateks. me peame dialoogi mitte ainult selleks, et parandada suhteid meie vahel, vaid ehm, täht-, tähtis on eh, see dialoog kogu piirkonnale ja Kosovo ja Serbia suhetele lisaks on meil veel kaks väljakutset piirkonnas, mis on veel lahendamata. üks on nime küsimus, Makedoonia nime küsimus, aga ma ei taha sellel pikemalt peatuda, sest see ei kuulu minu ülesannete hulka, aga mul on tohutu huvi selle vastu, et piirkond saaks edasi liikuda. ja siseolukord Bosniast valmistab meile väga muret sest kui piirkond eh, kokku languneb, eh, siis Kosovo samuti kannatab. jah, eh, tähtis on, et riigid selles piirkonnas kokku hoiaksid ega blokeeriks üksteise tegemisi. nüüd peale poliitilise dialoogi, mis meil seni on toimunud presidendi ja peaministri tasandil, Serbia ja Kosovo vahel peab toimuma ka ühiskondade vaheline dialoog kohalike omavalitsustasandil, ülikoolide vahel, noorte vahel. seegi on väga oluline. ja lõpetuseks. Teie koja toetusel Euroopa Parlamendi ja teiste institutsioonide toetusel Euroopa Liidust on piirkond muutunud viimase kahekümne aasta jooksul tublisti. pool piirkonda kuulub Euroopa Liitu, NATO-sse ja teine pool on teisel arenguastmel. läheneb Euroopa Liidule küll. aga me arvame, et viimasel kahel-kolmel aastal ja põhjuseks on ajaloolised väljakutsed, millega ei ole veel tegeldud korralikult, nagu Kosovo ja Serbia vahelised suhted, olukord Bosnias ja paljud muud probleemid. ja nüüd tuleb terve pikk nimekiri vähemuste teemad, piiride märgistamine. siis aastal kaks tuhat seitseteist on piirkond täbaras olukorras. kui ma esinesin siin kojas kolm aastat tagasi, neli aastat tagasi, aastal kaks tuhat kolmteist vist oli see viimane kord, käisin ma siin aastal kaks tuhat kolmteist. ja tol ajal oli mul positiivsem kirjeldus piirkonnas, sest see oli üks kõige tähtsamaid aastaid piirkonna ajaloos. Horvaatias sai Euroopa Liidu liige ja Kosovo ja Serbia aprillis kaks tuhat kolmteist eh, sõlmisid ajaloolise lepingu ja see oli minu arvates parem aasta, mis üldse sellel piirkonnal on olnud. kahjuks ei saa ma sedasama öelda aasta kaks tuhat seitseteist kohta. nii et ma kutsuks teid rohkem tähelepanu pöörama sellele piirkonnale ja toetama neid protsesse, mis algasid kakskümmend aastat tagasi ja ma usun, et teie toetusega me suudame parema tuleviku kujundada. ma panen siin punkti, suur tänu, David, et kutsusite mind ja tõesti, ma tahaksin avameelselt teiega rääkida, nii palju kui üks välisminister avameelne saab olla. Thank you, Enver, for your suur aitäh nende kommentaaride eest ja sissejuhatava sõnavõtu eest, Enver. kas meil on veel sõnasoovijaid? paistab jah mm -hmm.. üksteist on kokku meil sõnasoovijaid nüüd siis. kuna me tahame kuulata ka seda, mida on öelda härra äh, Hoxha Enveril vastuseks sõnavõttudele, siis äh, kaks minutit on kõneaja piirang proua Lunatšek kõigepealt. suur tänu, esimees tere tulemast, härra minister, välisasjade komisjoni koosolekule. kordan veel üle seda, mida juba on öeldud, täna hommikul väga paljud Euroopa Parlamendi liikmed, ma lugesin kokku üksteist vist, aga mõned ei saanud tulla ka. ma tean, et paraku mõned ei saanud tulla Euroopa Parlamendi äh, Kosovo sõprade klubi avati ja mul oli väga hea meel, et see et teie olite kohal ning äh, Kosovo Assamblee tähtsad esinevad, äh, Välisasjade Komisjoni esimees, Euroopa Asjade Komisjoni esimees ja äh, tere, tere tulemast kõigile! tegemist oli hea kohtumisega ning selliseid kohtumisi tuleks korraldada rohkem, sellepärast et siis me mõistaksime paremini mõningaid kriitilise tähtsusega valdkondi, mille, millega tutvumine on meile tähtis mõningad teemad, mida mainisite teie ja katsun piirduda oma kaheminutise kõneajaga. kõigepealt eh, viisa ja siis kogu piirkonna olukord. viisa liberaliseerimine, sellest on räägitud ikka ja jälle see on äärmiselt oluline. oluline on see, et nüüd hääletatakse ka piiri märgistamise üle Montenegroga. ma tean, et teie ei ole assamblee liige, härra minister, tähtsad meie assamblee liikmed on kohal täna. Kosovo on viimane riik selles piirkonnas, kus inimesed ei saa vabalt reisida. suuremad riigid, kes ei osale laienemisprotsessis Ukraina, äh, Gruusia on saanud viisa liberaliseerimise äh, kohtlemise osaliseks, mulle meeldiks, kui Kosovo seda ka saaks ja suur osa Euroopa Parlamendist soovib sedasama. nii et assamblee peaks tegema oma tööd kiiresti, piir, piirid tuleks märgistada ja siis äh, on pall meie väravas. ja siis, härra minister, te ütlesite õigusega, et on veel viis liidu liiget, kes ei ole Kosovot tunnustanud pool ÜRO liikmetest on seda juba teinud ja ma olen veendunud, et suurem osa meist sooviksid, et, et Kosovo oleks ka ÜRO liige, aga kui te rääkisite olukorrast laiemas piirkonnas, siis ma pidin teiega nõustuma ja me oleme sellest parlamendis ka rääkinud sellest teemast. Euroopa piirko-, Euroopa Liit on kaotanud mõjuvõimu kogu piirkonnas, mitte ainult Kosovos ja seda sellepärast, et meie ise ei täida oma kohust nii, nagu me oleksime pidanud seda tegema ja kui me räägime dialoogi e, e, ja, ja dialoog on puudulik, palun veel pool minutit, ma olen Kosovo raportöör. ma tean, kui karmikäeline olete teie juhi rollis, aga ei, ei, ei. reeglid kehtivad kõigi jaoks, isegi asepresidentidele. ma olen Kosovo raportöör. no olgu, olgu siis. üks lause, palun, proua aseesimees Venemaa piirkond ja Türgi, Venemaa ja Türgi mõju äh, on samuti äh, asjaolu, millest me peaksime olema teadlikumad ning me peame kandma hoolt selle eest, et äh, Euroopa Liidu mõju oleks suurem Kosovos ja kogu ülejäänud piirkonnas, see oli minu soov. suur tänu, Plaanu Lunatšek ja siis ma tahaksin ka täiendavat minutit Strasbourgi täiskogu osaistungjärgu järgmine kord, kui oleme plenaarsaalis. ja äh, Rahvapartei järgmisena äh, ja härra Taktusson. suur tänu, härra esimees, tere tulemast äh, Brüsselisse, härra välisminister! kohtusime teie ja teie delegatsiooniga umbes pool tundi tagasi, siis kui äh, tööd alustas äh, Euroopa Kosovo sõprade klubi ja tere tulemast siis veel kord minu poolt Brüsselisse ja Välisasjade Komisjoni. meil oli suurepärane mõttevahetus Euroopa Liidu ja Kosovo äh, kohtumisel Pristinas. tegemist oli väga olulise mõttevahetusega, me saime rääkida kõikidest tähtsatest teemadest, äh, mis vajavad veel tööd meie suhetes ning integratsiooni teel. täna hommikusel kohtumisel tõstatasin juba ühe küsimuse, aga sellele vastust ei saanud, sest aeg oli liiga napp, nii et pöörduksin tagasi sellesama teema juurde, korruptsioon. korruptsioon on üks kahest tingimusest, mis on veel täitmata, selleks et täita viisa liberaliseerimiseks äh, vajalikud nõudmised käisin hiljuti teie koduriigis ja sellest on inspireeritud minu järgnevad kaks küsimust. mida teete selleks, et üldsuse arvamust ning äh, meedia arvamust muuta, äh, üldsus ja meedia paistavad arvavat, et ainsaks äh, probleemiks on jäänud ainult piiri märgistamine. teiseks, millal äh, suudate korruptsiooni ning äh, organisatsioon, organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses äh, vajalikke meetmeid võtta? härra Front ja sotsiaaldemokraadid. suur tänu, esimees. jätkaksin sealt, kus härra Lunatšek nii äh, julma vahelesegamise tulemusena pooleli äh, pidi jätma. ma tegin nalja, tegin nalja, tegemist on lihtsalt äh, hõimuvendade äh, solidaarsusega Austriast. aga ühesõnaga, jätkaksin sealt, kus proua Lunatšek pooleli jättis. proua Lunatšek mainis Venemaa mõju selles suuremas piirkonnas, rääkisime sellest ka Kosovo sõprade klubis, aga nüüd on siis publik suurem see ei ole mitte ainult kuulujuttude tasandil, et Venemaa püüab Lääne-Balkanis äh, oma mõjuvõimu suurendada ja tänu Euroopa Liidu nõrkusele on äh, Venemaal võimalused oma äh, huvisid edendada kogu piirkonnas. ma tahaksin teada, kui nähtav on selline areng Kosovos ja kui suur see probleem kogu piirkonna jaoks on? härra Nart, palun. suur tänu. tahaksin küsida teilt olukorra kohta ma öö, äh, piirkonnas, aga ma ei hakka, sellest juba räägiti. Ähm, nii et ma ei hakka küsimusi kordama siin, tahaksin küsida hoopis äh, Makedoonia kohta. Äh, Makedo-, Makedoonia olukord mõjutab Kosovot, Kreekat ja naabruspiirkonna, kas on võimalik midagi positiivset ette võtta selleks, et plahvatusohtlikku olukorda leevendada? Makedoonial on tõsiseid probleeme kohalike kogukondadega kas teie arvates oleks parimaks lahenduseks solidaarsusrühmade moodustamine ning äh, koostöö tegemine Albaania vähemusega? suur tänu! proua Suitša. Thank you, David uh,. Thank you for coming uh,, Mr Hodža. Äh, suur tänu, äh, esimees ja tere tulemast härra ministrile, tahaksin õnnitleda teid selle Kosovo sõprade klubi moodustamise puhul, see, minagi kavatsen selle klubiga liituda. Äh, olen teemast huvitatud ning tahan toetada Kosovo arengut mõningad Euroopa Liidu välised tegurid on teile väljakutseks mainisite, te tõenäoliselt peate silmas Venemaad, Türgit, aga te ei ole rääkinud Kosovo ja Türgi suhetest, võib-olla räägiksite natuke ka nendest? mina olen Bosnia-Hertsegoviina ja Kosovo delegatsiooni aseesimees ning võin öelda, et ainus edu, äh, mida on saavutatud, on äh, suunakoodi kolm kaheksa kolm sisseviimine ja ei midagi muud. kuidas on võimalik, et te ei suuda Montenegroga piiri paika saada? kas oleks võimalik kuidagi teie assambleed mõjutada? sellepärast, et see on ainus tõke viisa liberaliseerimise teel. Thank you, Dubravka. Next speaker, Mrs Ward from the SD. proua Ward, sotsiaaldemokraadid suur tänu! ka minul on väga hea meel, et äh, moodustati Euroopa Parlamendi Kosovo sõprade klubi täna räägiksin paari sõnaga asjadest, mis vajavad veel lahendamist konfliktijärgsel perioodil. Kosovol on juba paigas õigusaktid selleks, et seksuaalse vägivalla ohvreid kaasata ning aidata sõja ohvreid, invaliide, veterane, Kosovo Vabastusarmee liikmeid, tsiviilohvreid, nende peresid Kosovo poliitikud on korduvalt lubanud toetada ka naisi, kes on sattunud sugulise vägivalla ohvriks, aga paraku praktikas pole tulemusi näha. millal need asjad siis praktikas jõustuvad ning millal seadusega tagatud toetus ka sõja, sõjas kannatanud ohvritele praktikas äh, kohale jõuab. meie hoiame olukorral väga tähelepanelikult silma peal, et arengut äh, hinnata. härra Vaibel-Alde, palun. vabandust, vale nime sain kirja, härra Rados siiski. suur tänu, äh, lugupeetud esimees ja äh, aitäh sissejuhatava sõnavõtu eest, härra minister! rääkisite mitmetest tähtsatest teemadest, muuhulgas on siin juba arutlusele tulnud piirimärgistamine Montenegroga, korruptsioonivastane võitlus, viisa liberaliseerimine. Teie rääkisite ka suhetest Serbiaga ning dialoogist. rääkisite positiivses vaimus, mis on tervitatav. loomulikult äh, selle arutelu ja dialoogi lõppeesmärgiks on vastastikune tunnustamine. Te ütlesite ise, et pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat, kui saavutati põhimõtteline kokkulepe Serbia kogukonna äh, ka seoses Kosovos, ei ole praktiliselt midagi muud äh, aset leidnud esimene samm vastastikuse tunnustamise ning olude normaliseerumise suunas on astutud, aga aga võib-olla räägiksite täpsemalt meile sellest, millises seisus on Kosovo ja Serbia vahelised, äh, vaheliste läbirääkimiste seis selles lepitusprotsessis? We... suur tänu, härra Radoš. härra Epiditeius, palun. Eh, Κύριε Υπουργέ, σας καλωσορίζω και εγώ στην... Suur tänu, härra esimees, lugupeetud minister. Ka mina tervitan teid välisasjade komisjonis kogu südamest. Teie koduriigi äh, president ning äh, Albaania president äh, tegid ühisavalduse Makedoonia ja Kosovo ühtsuse kohta Äh, mis oli selle eesmärk, mida loodate saavutada, siis Albaania. Albaanial on äh, ekspansionistlikud äh, ambitsioonid teiste riikide suhtes selles piirkonnas, muuhulgas ka Kreeka suhtes ja miks sellistes tingimustes peaks äh, Kreeka teie äh, riiki tunnustama, kui äh, te teete selliseid ühtsuse deklaratsioone? proua Kalniete. suur tänu, härra minister. räägin otsekohaselt. olete äärmiselt teretulnud siin, aga siin Euroopa Parlamendis tunneme tõsist muret Lääne-Balkanis suurenevate pingete tõttu. pöörduksin teie poole palvega, et teie riik ning teie rahvas ei langeks äh, üha enam pead tõstva natsionalistliku retoorika ohvriks see on oluline, ma tean seda omast käest ja oma riigi kogemustest. kolmandad riigid nagu Venemaa, Türgi ning radikaalsed islamistid, kes üritavad teie ühiskonnas pinda koguda. ja kuidas on teie arvates olukord teie riigis just nimelt selles mõttes? ja minu viimane kogu kogemus pärast seda, kui Ramos Haradži nai Äh, tagasi saadeti, äh, millised on võimalused äh, Serbiaga läbirääkimiste jätkamiseks ning suhete normaliseerimiseks? aitäh! Sandra Kaljetale ja Alois Peterle ja Edward Kukan. suur tänu, härra esimees! aitäh, härra minister, teie selgete sõnade eest! ma leian, et olukord on isegi hullem kui äh, eelpõrgus. võib öelda, et asjad liiguvad ainult isegi äh, halvemuse suunas, äh, mitte ei ole sellises eelpõrgulaadses ooteseisundis kakskümmend viis aastat tagasi leidis aset nii mõndagi, mille tagajärjed ulatuvad tänasesse ning meie ühiseks kohustuseks on sarnaste arengute vastu tulevikus võidelda. mõned minu kavandatud küsimused juba said vastused, aga esitan teile küsimuse, mille esitasin juba ka Kosovo sõprade klubis Lääne-Balkanis, Balkani ühtse turuga seoses on mõned äh, kommenteerige seda teemat, palun. härra Kukan, tere tulemast siia komisjoni. väga hea on teid, hea meel on teid alati siin vastu võtta. rääkisite Kosovo ühiskonna elujõulisusest ning sellest, et olete Euroopa noorim ühiskond tõsi, see on riigi jaoks pluss. see on pluss tingimusel, et äh, seda asjaolu kasutatakse hästi ning vastutustundlikult. Teid on alati äh, meeldiv kuulata, teil on akadeemiline taust, olete professor, nii et küsiksin, kuidas te iseloomustataks, iseloomustaksite poliitilise eliidi dialoogi äh, mis puudutab äh, riigi tulevast arengut. aitäh! suur tänu küsimuste ning äh, kommentaaride eest, kallid kolleegid! nüüd on meil veel viisteist minutit, et ära kuulata seda, mida härra ministril on öelda. omalt poolt lisaksin härra Peterle sõnavõtule juurde, millised on teie plaanid äh, ühtse turu loomisega seoses kuue Lääne-Balkani riigi jaoks? maksimaalselt viisteist minutit, palun, on teil sõna. suur tänu kõikide seni esitatud küsimuste eest, suur tänu selliste otsekohaste küsimuste eest, otsekohaste avalduste eest ja samas toetava suhtumise eest. annan endast parima et äh, kõigil, kõik saaksid küsimusele vastuse. proua Lunatšek küsis, et ähm, mida me teeme viisa liberaliseerimisega seoses ning äh, mis meie parlamendis lähitulevikus võiks aset leida ratifitseerimise ning piiride märgistamisega seoses piiride märgistamine Kosovo ja no, Montenegro vahel ei ole äh, tegelikult riikide vaheliste probleemide taga. meil on väga hea meel äh, näha, et Montenegro liigub NATO liikmesuse suunas, see on väga oluline Kosovo jaoks, mitte ainult Montenegro jaoks. ja see on äh, meie jaoks heaks uudiseks parimaks uudiseks sellest piirkonnast kahe tuhande kuueteistkümnendal, kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal siiamaani. mis puudutab äh, viimaseid äh, tingimusi, mis tuleb täita selleks, et tagada viisavabadus ning meie tegevust valitsusena, siis võib öelda, et lähipäevil on meil parlamendis äh, kohtumine kus käsitleme just nimelt äh, piiri, piiride ratifitseerimist, piiride kinnitamist ning äh, anname endast parima selleks, et see viimane teie poolt esitletud tingimus täita. see on meil valitsusena plaanis. ja kui nüüd äh, lõpuni aus olla, siis minagi olen päris pahane selle üle, et seda teemat on aastaid edasi lükatud. aga noh, te teate paremini kui mina ise, et äh, et valitsuse ning parlamendiliikmete tööülesanded on erinevad ja mõnikord ei saa minister kuskile sekkuda. siis ähm, küsimus korruptsiooni ning organiseeritud kuritegevuse vastase äh, võistlu-, võitluse kohta. õigusriigi põhimõte on meie jaoks oluline prioriteet valitsusena Euleks tegi äh, Kosovos ära suure töö ning aitas meid valitsusena oleme me endale selle tähtsaks äh, prioriteediks seadnud, meie prokurörid, meie kohtusüsteem, meie politsei on ähm, teinud viimaste kuude jooksul palju selles vallas. meil on äh, olnud äh, üsna positiivne eduaruanne ka Euroopa Liit on sellega nõus olnud äh, ja proua Mogherini on öelnud, et äh, piiri märgistamine on viimane tingimus, mida tuleb täita, ehk siis see ei ole meie tõlgendust asjadest, see on Euroopa Liidu hinnang äh, meie saavutatud edule. ja ma võin öelda, et meie arvates oleme me korruptsiooni ning organiseeritud kuritegevuse vastase, vastases võitluses näidanud märkimisväärseid tulemusi mis puudutab äh, küsimust, mille esitas härra Front ning äh, mis puudutas Venemaa rolli ning äh, mõjuvõimu Kosovos. tegelikult Venemaal ei ole mõjuvõimu Kosovos, sellepärast et meie poliitiline olukord ning kultuuriline taust ei soodusta seda. aga on riike meie piirkonnas, mis on äh, poliitiliselt, äh, geopoliitiliselt äh, otsekui Venemaa käepikendused. võib-olla peaks hindama näiteks Serbia koostööd Venemaaga. kahe tuhande üheteistkümnendal aastal ehitasid Serbia ning Venemaa ühiselt esimese sõjalise baasi Niši linna, suuruselt teise linna, see linn ei ole sugugi mitte kaugel Kosovost, ei ole kaugel Mosovost, Bulgaariale ja Montenegrole on see samuti lähedal ning loomulikult see tekitab meile muret kahe tuhandendal aastal, kui Putin oli Venemaa peaminister, käis ta Zagrebis äh, piirkondlikul tippkohtumisel ning äh, esimest korda ütles ta avalikult, et Venemaa jaoks on Balkani piirkonda pärast Musta mere piirkonda järgmiseks prioriteediks välispoliitilises tegevuses ei võtnud omal ajal seda eriti tõsiselt, aga viimase kahe-kolme aasta jooksul võib öelda, et ajalugu kipub korduma ja see tekitab meile muret. ja kui ma rääkisin äh, geopoliitilistest konkurentidest äh, läänemaailmale Balkanis, siis tegelikult äh, pidasime just nimelt silmas Venemaad Venemaa kasutab ära kõiki võimalikke kanaleid. diplomaatilisi, majanduslikke, kaubanduslikke, energiat puudutavaid vahendeid, aga ise ka, isegi pehmeid vahendeid. seda selleks, et äh, piirkonna olukorda mõjutada me oleme sattunud, äh, sattunud limbosse, meil on äh, staatus quo, ei liiguta kuskile ja see on väga soodus kasvupinnas Venemaa tegevusele. seetõttu Euroopa toetus kogu piirkonnale ning äh, NATO Euroopa Liidu suunas liikumise stimuleerimine on äh, otsustava tähtsusega. Te ei tohiks äh, loobuda meil peaks olema selgus majas selles osas, kuhu piirkond järgneva kümne aasta jooksul liigub. võin sellest rääkida pikalt, aga, aga härra esimees ütles, et mul ei ole selleks aega, nii et püüan ka teistele küsimustele vastata. härra Nart küsis äh, piiriolukorra kohta äh, Kosovoga ja Makedoonia vahel see on oluline meie jaoks. meie suhted Makedoonia valitsusega on suurepärased. Niko Polovtški on äh, minu hea sõber, me räägime iga päev omavahel. aga juba aastaid on äh, seda riiki iseloomustanud äh, polariseerumine, ühiskond äh, kogukonnad on killustunud ja see ei ole kuidagi seotud Kosovo või mõne muu välisteguriga. lihtsalt erinevatel erakondadel on erinevad lähenemisviisid ning äh, tekib küsimus, et äh, kui palju on, äh, kui tugevad on demokraatlikud institutsioonid, mis saavad pakkuda demokraatlikke lahendusi valimisjärgsel ajal. ja ma arvan, et Skopjast ei peaks keegi üritama erakondadevahelisi suhteid äh, klattida, sellepärast et see näeks välja nagu väline sekkumine. aga samas äh, me tahaksime kanda hoolt Albaania kogukondade eest seal, see ei ole sugugi mitte väike kogukond umbes, umbes kolmkümmend protsenti on neil albaanlasi. Nemad peaksid osalema ühiskonnaelus äh, ja kõikidel valitsemistasanditel ja ma ise arvan, et kahekümne esimesel sajandil, kui meie kogukond on kolmkümmend protsenti ja ei saa samas kasutada äh, omaenda emakeelt, äh, siis äh, see on küsimus, mida minu arvates tuleks tõstatada. aga igal juhul meie oleme äärmiselt huvitatud sellest, et albaanlased oleksid majanduslikus avalikus elus osalised ning meile meeldiks, kui Makedoonia liidu, liik-, liituks NATO-ga ning Euroopa Liiduga meie suhted äh, Makedooniaga on suurepärased ning anname endast parima selleks, et need suhted tugevneksid veelgi. ka majanduskoostöö meie kahe riigi vahel on hea. proua Suitša küsis äh, Türgi ning Kosovo vaheliste suhete kohta. meil on väga head suhted Türgi on oluline tegija, mitte ainult Kagu-Euroopas, vaid ka rahvusvahelisel tasandil ning ähm, valitsused teevad koostööd, aga mulle tundub, et Türgi investeeringutest räägitakse kui äh, müüdist. ma arvan, et kui me võrdleksime andmeid, siis peaksime olema, tundma tõsist muret selle pärast härra Rados. härra Rados küsis dialoogi kohta. meie anname endast parima selleks, et äh, kanda hoolt äh, Serbia kogukonna eest Kosovos ja neid assotsieerida. ja tegelikult Kosovo ei ole mitte kunagi tundnud muret õiguste pärast, mis Kosovo serblastel peaksid olema äh, Kosovos. ja ma arvan, et äh, praegu on neil äh, väga suured õigused Äh, kõige suuremad õigused, mis on võimalikud üldsegi äh, mitte ainult Lääne-Balkani tingimustes, vaid ka Euroopas. aga samas meile meeldiks, äh, meile meeldiks, kui Kosovo serblased oleksid otsekui Serbia käepide-, pikendus ning et Serbia ära kasutaks neid selleks, et sekkuda meie siseasjadesse. me tahaksime omavalitsuste tasandilist assotsieerumist kuid me ei tahaks ja me ei tahaks serblasi äh, ülejäänud ühiskonnast lahku lüüa, me oleme päris palju saavutanud kohalikul tasandil, umbes kümme omavalitsust on äh, Kosovo serblaste juhtida, neil on äh, kümme-üksteist kohta meie parlamendis. aga probleemiks on see, et Serbial ei ole kunagi olnud huvitatud Serbiat, serblaste toetamisest. olgu nad siis Kosovos, Montenegros või mujal. Nad püüdsid neid lihtsalt ära kasutada selleks, et sekkuda. Äh, piirkonna äh, riikide sisetegevusse. milline võiks dialoog olla tulevikus? ma arvan, et äh, kahe-kolme aasta jooksul peaksime jõudma kokkuleppele mille tulemusena kaks riiki vastastikku tunnustavad teineteist ning toimub ka lepitusprotsess meil oleks vaja rahulepingut, millele mõle, mõlemad riigid alla kirjutavad. Kosovo on sõltumatu riik, Kosovo staatus ei tohiks olla kõne all selles dialoogis ja Kosovo suveräänsus samuti mitte. oleme rääkinud tehnilistest pragmaatilistest teemadest siin ja meile meeldiks, kui dialoogi teine pool keskenduks vastastikusele äh, tunnustamisele äh, ning äh, ilma selleta dialoog täiesti mõttetu ning äh, normaliseerumist ei saa ette näha. Äh, härra Epidedemus, loodetavasti hääldasin teie nime õigesti. õppisin kunagi Vana-Kreeka keelt Viini ülikoolis. õnnestus mul isegi tõlkida natuke Platonit saksa keelde. ja imetlen teie kultuuri. olen teiega täiesti päri. Teie teine küsimus oli, et miks peaks Kreeka Kosovot tunnustama? Te peaksite tegema seda sellepärast, et teil ei ole mingisugust põhjust mitte seda teha ka piirkondlikus kontekstis mitte. Kassamaa on uus riik. meil on olnud läbi ajaloo alati suurepärased äh, sidemed. ning me peaksime vastastikust tunnustamist kasutama platvormina, millelt lähtuvalt äh, suhteid kahe riigi vahel parandada. olen väga uhke selle üle, et äh, meil on majandusfoorum Pristinas ka ja selline foorum toimus kreeklastega paar kuud tagasi ja Kreeka ärikogukonnad tundsid äärmiselt suurt huvi Kosovosse investeerimise vastu. see oli tervitatav. meil on olnud head institutsiooni tasandi koostöönäited. ja mis puudutab äh, suurema Albaania, suure Alba-, Albaania narratiivi, siis olgem ausad, see ei ole meie suurim mureküsimus Kosovos praegu. Kosovo on sõltumatu riik ja jääb selliseks ning me tahaksime tugevaid suhteid Euroopa Liiduga ning teiste riikidega. proua Kalniete, kui äh, läbirääkimised jätkuvad, äh, siis äh, pärast Raadina vabastamist, jah, see on oluline aga kõige olulisem, et meil oleks selgus selles vallas, mis on selle dialoogi eesmärk, senised saavutused on olulised, ja mõned seni saavutatud kokkulepped samuti me peaksime keskenduma rakendamisele, aga ka dialoogi teisele osale. härra Peterle küsis mult äh, üht, ühisturu kohta. ütlen ausalt, ma arvan, et kui mõnedel riikidel selles piirkonnas on vabakaubanduslepped Venemaaga ja keegi teeb ettepaneku nendega ühtset turgu korraldada, siis võiks küsida, et kas see ühtse turg peaks olema Euroopa Liidu turu pikendus või Venemaa turu pikendus. see on väga tõsine geopoliitiline küsimus kuna Serbia ja Bosnia ei ole veel Kosovot tunnustanud, äh, on Kosovo sellele mõttele vastu. selle mittetunnustamisega seoses on äh, mitmeid tõkkeid meie ettevõtetele, meie erinevate sektorite esindajatele. ning Kosovo jaoks on isegi rakendatud viisarežiimi. me ei saa viisavabalt reisida ka Schengeni alal ja kui ei ole tagatud äh, vaba inimeste, kaupade, kapitali liikumine, siis äh, mis mõtet oleks sellisel turul? Ähm, Balkani riikides, mitte ainult Pristinas, kardetakse, et äh, ühtse turu mõte on omamoodi laienemispoliitika asendus ning ma kutsuksin üles teid toetama kõiki riike et nad äh, läbi viiksid sisereformid ning meie jaoks on väga oluline stabiliseerimise assotsieerimise kokkuleppe rakendamine ning äh, mitte aja raiskamine ühtse turulaadsetele projektidele. ning viimane küsimus Edward Kukanilt ja seksuaalse vägivalla ohvrite kohta, see on meie jaoks väga-väga tähtis teema. kuulasin teie sõnavõttu ära. räägin meie valitsuse esindajatega sellest, äh, kui koju lähen. kahtlemata on tegemist meie jaoks äh, valitsusena olulise prioriteediga. tahame toetada sõjaohvreid ka see on meie jaoks tähtis. praegune president äh, ja ka eelmine president äh, pidasid seda prioriteetideks. ja tean täpselt, äh, mida äh, Haagist öeldi äh,, mida on öeldud härra äh, Haak ja ja mul on väga kahju, et äh, ma selle küsimuse kõigepealt kahe silma vahele jätsin. ja viimane küsimus, härra Kukani küsimus, härra Kukan on väga suur Kosovo toetaja, aga Balkani toetaja üldiselt, tõsi, Kosovo on äärmiselt elujõuline äh, riik demograafiliselt, aga ka meie siseoludest tingituna tuhande üheksasaja üheksakümne üheksanda aasta juunikuust kuni kahe tuhande seitsmendani, kahe tuhande seitsmenda, kahe tuhande kaheksanda aastani äh, oli rahvusvaheline kogukond väga esindatud äh, Kosovos. oleme sellest lähtuvalt äh, väga avatud ja ja teisest küljest on meil ka väga suur diasporaa Norrast, Lõuna-Aafrika Portugali, Ameerika Ühendriikideni. meie ühiskond on teistsugune kui kakskümmend aastat tagasi. ning püüame kasutada meie sotsiaalset kapitali mitte ainult selleks, et parandada majanduse olukorda, vaid ka selleks, et poliitilist kultuuri edendada rääkides dialoogist poliitilistes valdkondades, siis nagu te teate, välispoliitikas sageli kasutatakse selliseid asjaolusid ära äh, sise, riigisiseste eesmärkide saavutamiseks, aga ma arvan, et meie riik on endiselt ühtne ning lootuse kultuur on äh, oma juured kõvasti kinnitanud ja just nimelt selle lootuse kultuuri tõttu Kosoval läheb hästi, arvan ma. ma ei hakkaks ütlema oma sõpradele Pristinas, mida nad peavad tegema. aga meil on parlamendi tasandil väga head demokraatlikud mõttevahetused. parlamendirid, nagu ütlete, suur tänu, härra minister, suur tänu avatud ja otsekohase arutelu eest. loodetavasti saame vahetada mõtteid teiega ka tulevikus. minu arvates oli tegemist äärmiselt väärtusliku mõttevahetusega. ja äh, suur tänu teile! okei okay.. alles gut, jah. Right, ladies and gentlemen, we come to item daamid ja härrad, jõuame kaheksateistkümnenda päevakorrapunktini, mis on ülevaade visiidist Pakistani. arvan, et saan teha väga lühidalt. Ahveti ad hoc missioon Pakistani toimus kaheksateistkümnendast kahekümne esimese aprillini ning kaheksa meie komisjoni liiget oli selles meeskonnas. lisaks suurele kaheksale härra Danjon, äh, proua Sovku uh, Amjad Bashir, Jean Lambert and me. ja mina ise ka. meie delegatsioonil oli päris äh, tihe äh, programm Lahoris, Peshawas äh, ja kohtusime mitmeid parlamendi kolleege Pakistanist, diplomaatilise korpuse esindajaid, vabakonnaorganisatsioone ning mõttekodasid samuti. Ahveti veebilehel on pressiteade selle kohta olemas. Islamabadis kohtusime härra Sartes Assisiga, kes on erinõustaja peaministri kabinetis välisasjade küsimuses, härra Gulam Dastki Khan, kes on kaubandusminister ning Euroopa Liidu Pakistani sõprade klubis härra Sadiq, kes on Rahvusassamblee spiiker ning äh, välisasjade komisjonis nii senatis kui ka alamkojas äh, olid kohtumised esimese formaadina selliste hulgas meie missiooni liikmetega ning ka julgeolekunõustaja riiklikul tasandil Pakistanis kohtus meiega ning äh, kolm äh, parteijuhti ka äh, Rahvaparteist Pakistanist, õigluse liikumisest Pakistanist ning ka Guami liikumisest MQM ning ka nende kolleegidega kohtusime. Peshawaris kohtusime ÜRO Afganistani pagulaste keskust ning ka tüdrukute, tütarlaste kooli mm, esindajatega, mida toetab Euroopa Liit. ning äh, ühe kohaliku omavalitsusega samuti. Lahoris meie viimasel päeval delegatsioonil olid kohtumised äh, härra Iqbal Khaniga, kes on Punjabi äh, regiooni assamblee spiikriks ning ka Punjabi peaministriga ning ka vaba organisatsiooniga, mis tegeleb inimõiguste eest võitlemisega Pakistanis. sisuliselt rääkisime me Euroopa Liidu Pakistani suhetest ning järgmisest äh, strateegilisest äh, plaanist äh, tippkohtumisest, mis peaks aset leidma käesoleval aastal. samuti tõstatasime ühtseid huvi puudutavaid küsimusi, näiteks Euroopa Liidu poliitilise julgeoleku ja mak-, majandussuhete kohta Pakistaniga konkreetsemalt ning ka head valitsustavad ja õigusriigi põhimõtted, sõjaväelised aspektid, inimõiguste dimensioonid, rahvusvahelised suhted India, Afganistani, Hiinaga, USA, Venemaa ning ka Pärsia lahe riikidega. ja lõpetuseks tõstatasime ka julgeolekuküsimusi, näiteks äh, terrorismivastane võitlus ning konfliktide lahendamine piirkonnas. kõik see kokku oli tegelikult hästi ette valmistanud äh, taotud visiit ja tahaksin tänada Pakistani vastuvõtjaid äh, külalislahkuse eest. nii palju siis ülevaatest meie Ahveti komisjoni ülevaatest, missiooni ülevaatest, kas tahaks keegi midagi lisada? esimesena härra Žažo, palun. Euh, suur tänu, tegite hea kokkuvõtte sellest äh, visiidist Pakistani mina leidsin, et tegemist oli äärmiselt huvitava visiidiga, suur tänu sekretäriaadile ja see suur tänu äh, Islamabadi meeskonnale, kes meie külaskäiku ette valmistas. tegemist oli äh, visiidiga keerulistes tingimustes, konjunktuur oli ähm, äh, seotud ka äh, Panama dokumentide lekkega ja peaministri perekond oli sellega seotud äh, ja me see kogune visiidi aja sellest peaministri intervjuust sõltumata toimu-, tundus mulle, et tegemist on äärmiselt kvaliteetse visiidiga, mida oli raske korraldada, aga mis oli äärmiselt valgustav äh, saime näha sellest, kui mitmekesine on Pakistan, kui keeruline riik jätkuprotsessis sellele rikastavale missioonile leian ma, et äh, Ahveti ning Sede liikmed võiksid ähm, seda teemat veel põhjalikumalt ähm, käsitleda ja julgeolekutemaatikat säde kaudu just Euroopa ametivõimud Pakistanis äh, ei tahtnud, et äh, teemade valdkond äh, muutuks liiga laiaks. Mm, ma arvan, et julgeolek on see teema, mis siis meie põhitähelepanu vääriks. äärmiselt huvitav tervitatav oleks, kui ähm, säde saaks tegeleda tuumatemaatikaga, terroristliku temaatik-, terroristide temaatikaga ning piirkondlike suhete temaatikaga, piirireeglid, äh, Afganistan ja nii edasi. Ähm, ja teha, seda võiks teha põhjalikumalt kui varem ning äh, võiks äh, näiteks plaanida ette ka visiiti, kus kohtuksime rohkem sõjaväejõududega äh, Pakistanis. Äh, suur tänu veel kord selle visiidi korraldamise eest! suur tänu, härra Danjon, teile ja suur aitäh, et pidasite kinni ka kõneajast kahest minutist ja nüüd härra Mamikins, palun! suur aitäh teile, esimees! ma ei taha hakata üle kordama seda, mida juba meie esimees ütles ja ka mida ütles äh, eelkõneleja, aga tahaksin tuua välja siin kolm, kolm väga olulist aspekti. esiteks äh, oli väga hea see, et Euroopa Liit äh, Pakistani väljaõppemissioone toetab ning ka äh, Eh, tegelikult haridust ja koolitust. Eh, me käisime tütarlaste koolis, nagu öeldud, eh, ma ei hakka siin pikalt rääkima sellest, kuivõrd hea hariduse need lapsed saavad. ja kui väga nad üldse õppida tahavad. aga see on ilmselt perekondade jaoks väga suur eelis, nad saavad saata tütarlapsed kooli aga radikaalsed islami äärmuslased ähvardavad neid koole ja neid lapsi. teine asi, millest tahtsin rääkida, on me-, vabakaubanduslepe meie kolleegidega, me rääkisime juba Pakistanis sellel teemal, INTA komisjon peab selles osas veel edasi liikuma ja kolmas aspekt, pagulaspoliitika. kümme kilomeetrit Brešavast külastasime me ka pagulaslaagrit ja kui te räägite inimestega, kes kakskümmend viis aastat on elanud samas pagulaslaagrist ja nüüd peab pagema Talibani eest ka oma laps, lastega, siis tegemist on juba paguluses elavate teise generatsiooni esindajatega ja see võtab täiesti sõnatuks. nii et austatud kolleegid, rohkem on vaja tähelepanu meil pöörata sellele küsimusele. ja siis äh, veel Euroopa Liidu missioon ja, ja saadikut koha peal tahaksime kindlasti tänada selle visiidi korraldamise eest, suur tänu! suur tänu, härra Maamikins, teile! ja nüüd härra Bashir, palun! kuigi minu visiit jäi seekord lühikeseks, pärast esimest päeva juba ta, ma pöördusin tagasi, oli tegemist väga hea visiidiga, väga hästi oli see korraldatud, saime võimaluse kohtuda võtmeotsustustegijatega, välja arvatud peaminister, kes pidi viimasel hetkel olulise kohtuotsuse tõttu kõrvale jääma. aga saime välisministriga kohtuda äh, ning äh, ka äh, valimiskogu esindajaga, äh, Rahvusassamblee esindajatega ja ka erasektori esindajatega ja mulle tundub, et võtmeotsustajate tahtmine oli olemas koha peal olla ja nad olid ka väga avatud, olid valmis meiega väga avatult rääkima. mitte midagi vaiba alla ei pühitud, ükski küsimus ei olnud tabuteemaks ma arvan, et me peaksime töötama edaspidigi koos, tagamaks seda, et meil on paremad äh, suhted Pakistaniga ning äh, Euroopa Liit äh, nendes suhetes ka edeneb. strateegiline partnerlus, mida nad otsivad ja mille suunas meie tööd teeme, on meie ühine huvi ja Nawaz Sharifile Äh, peaministrile peaksime me kindlasti kut-, kutse esitama tulla meie juurde. minevikus on sellised visiidid lõppenud parema teineteise mõistmisega ning igasugused vääritimõistmised on kõrvaldatud selle tulemusena. kokkuvõttes äh, suurepärane visiit, õppisime palju ja väga hea töö alus tulevikuks, aitäh! Äh, selge, ütleb esimees, jõuame nüüd viimase kolme kolleegini, kes kahe, tahaksid ka midagi öelda. kõigepealt härra Radoš, siis proua Lambert ja Niina Kill lõpetuseks härra Nart ja Poola kolleeg ka veel, härra Jurek. no olgu, kas nüüd on siis kõik? selge, viis kolleegi, saan aru, kõik soovivad sõna. Eh, härra Rados, palun kõigepealt. tehniline probleem tõlkega. liiga Ah, okei okay.. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče, vi ste dobro saž-. suur tänu teile, esimees. väga hästi on juba eelkõnelejad kokku võtnud meie visiidi. Pakistan on väga oluline riik, väga palju on seal sisemisi ebakõlasid. E, viimane võimuvahetus oli riigis demokraatlik ning loodetavasti jääb ja saab see olema tulevikus ka niimoodi. India, Kashmiri küsimused on sellega seotud, see on ka Afganistani naabrusriik, mis on väga ebastabiilne riik. tahaksin siinkohal rõhutada ainult ühte aspekti, mis on pühaduse eh, teotuse küsimus ja õigusandlus sellel teemal. kui meie olime kohal, siis kolm naist jõud-, Äh, kolme naist süüdistati pühaduse teotuses ning äh, tapeti selle tulemusena. poliitilised parteid on väga tagasihoidlikud, äh, kui nad nendele teemadega tegelevad. karta on, et suhted riikide vahel ei ole veel väga hästi defineeritud tegemist on riigiga, kus on palju vaesust, palju vaeseid inimesi ja radikaliseerumine paraku on oht nende jaoks. suur aitäh teile ja Jill Lambert, palun! suur aitäh, olin kohal, sest olen Lõuna-Aasia riikidega delegatsiooni juht ja tahaksin tõstatada siin järgmised küsimused. esiteks, see puudutab GSB pluss sooduslepingut, mis, millega oleme juba Äh, seotud pikka aega, mitmed äh, valitsuse osad äh, ja ka kohaliku omavalitsuse osad tegelevad sellega, et püüda edasi minna nende kahekümne seitsme olulise konventsiooniga. kuulsime seda nii kohalikus rahvus, kohalikus assamblees kui ka Punjabis ning kohalikud esindajad arvasid, et tegemist on väga kasuliku mehhanismiga et nad on näinud edasiminekut äh, vägivald naiste vastu, äh, naiste õigused, äh, ka laste õigused ja mitmed teised valdkonnad on need, kus on meil vaja kasutada seiremehhanisme aga teiste riikide kogemusest tuleb samuti äh, õppida, kuidas nad äh, GSB plussi ellu viivad. ka Hiina-Pakistani koridorist oli juttu ning sellest, äh, milline mõju saab sellel olema regionaalselt, riigile üldiselt ning sellesse on ju väga palju meie soove ja ootusi süstitud. Neile, kes eriti huvit-, lähtuvalt sellest teemast on meil ka äh, delegatsioon äh, parlamendis sellest piirkonnast äh, ja täna pärastlõunal toimub kohtumine kõikidele nendele, kes on sellest teemast huvitatud. Need on siis olnud veel need kõige olulisemad teemad ja siis pühaduse teotuse kohta, kui me saabusime, siis me nägime ajaloolise resolutsiooni vastuvõtmist parlamendis, mida tunnustati ja mille tõttu oleks, äh, pidi toimuma ka seadusemuudatus, mitte üldse selle seaduseta ärakaotamine, nagu meie nõudsime, aga hoiame silma peal, kas ja kuidas asjad edasi arenevad, aitäh! suur tänu, Niina Kill, palun! suur tänu teile! ma olen nõus nende kolleegidega, kes äh, ütlesid, et äh, väga huvitav visiit oli see ning teretulnud võimalus selles protsessis osaleda Pakistani poole pealt oli olemas täiesti valmisolek äh, tegeleda nende teemadega ja kohtuda avameelselt ja minu arust vabakonna organisatsioonidega kohtumine oli kõige silmi avavam ja kõige kasulikum meie jaoks, see oli meile väga vajalik kohtumine ning äh, oluline on see, et me mõtleksime nende mureküsimuste peale, mida nad avaldasid. Äh, see sõnavabadus ja pühaduse teotuse eh, seadused eh, eh, mõni päev tagasi, mõni päev enne seda, kui me jõudsime kohale, lintšiti ära üks üliõpilane seetõttu, et ta ei vastanud seaduse sätetele ja olevat pühaduse teotust ellu viinud Facebookis. ja usuvähemuste olukord üleüldiselt on kehva justiitssüsteem tundub, et ei tule nende küsimustega tegelemisega toime ja valitsus peab seetõttu otsustavamalt tegutsema. Need seadused minu arust rakendatakse liiga laialdaselt ning peaks olema kindlasti rohkem sätteid paigas selleks, et kõnevabadust kaitsta. Jean Lambertsi küsimus GSP pluss režiimi kohta, selge, et võime kasutada seda hoovana, et nendele küsimustele rohkem tähelepanu pöörata ja oluline on see, et me annaksime tagasisidet ja tagaksime, et äh, tõesti tegutsetakse nende teemade vallas, mida äh, kodanikuühiskond on tõstatanud. aga oluline on kindlasti ka äh, rahastamisküsimused ning vihakuriteo küsimused, millega peaksime samuti rinda pistma ja ikka ja rohkem kolleege küsib sõna, ütleb esimees, ma tahtsin öelda, et me oleme juba viisteist minutit oma graafikust maas, meil on veel üks debatt tulemas Lõuna-Ameerika teemal ja töötuba algab kaksteist kolmkümmend, nii et äh, ma püüan lihtsalt meid kõiki ajakavas hoida, härra Juurek saab järgmisena sõna, palun. suur tänu, esimees. mina tahaksin väga lühidalt küsida, kas on uut informatsiooni, mis Sviibi osas kas on äh, laekunud või mitte. ja kõikides äh, kontaktides Pakistanis peaksime me äh, seisma selle eest, et meie ühtsed suhted mõjutaksid väga oluliselt islami, et islami ei seataks halba valgusse. Pakistanil on olnud juba väga pikad suhted Euroopaga ning nad on olnud üsna avatud ühiskond, pluralistliku riigiga on olnud tegemist. ja nüüd näeme me moslemi kogukonna reaktsiooni kristlaste suhtes ja Sibibi juhtum ka viitab sellele, kuidas ühiskond näeb tervikuna kristlasi seda ka muidugi pidades lugu nendest äh, poliitikutest, keda on vägivallaga ähvardatud. aga meie vastutus on igal juhul meie kanda ja tahaksin ka rohkem informatsiooni selle kohta. aitäh. härra Jurek. härra Jurek, teen ettepaneku, ütleb esimees, et me räägime kahepoolselt äh, sel teemal ma arvan, et seda siin välisasjade avaliku äh, koosoleku raames ei peaks käsitlema, see on vaikse diplomaatia küsimus. aga palun, võtke meiega ühendust ja ütleme teile, mida seal Pakistanis siis välja selgitasime. nüüd korra, kolleeg Savko, palun. suur tänu, teen äh, lühidalt, sellepärast et võtsite juba kokku äh, meie visiidi sisu. tahaksin rõhutada ühte küsimust ja, ja see on see kuuekümne miljoni naise küsimus, kes ei ole valimisnimekirjades, neil ei ole ID-kaarti, nad ei ole registreeritud valijad ja see on küsimus, eh, mida peaks tõstatama. ja tahaksin ka olla nõus nende kolleegidega, kes rääkisid julgeoleku küsimustest. tegemist on väga tähtsa küsimusega. olen rääkinud mõningate tütarlastega, kes kooli ei tohi minna tegemist on tõsise julgeolekuprobleemiga äh, tulevikuks. nii et peaksime äkki sellest ka rohkem rääkima, aitäh! suur tänu ja härra Nart, palun nüüd! ma tahaksin paremini aru saada Pakistani sotsiaalsest olukorrast. Pakistan mõjutab äh, väga tugevalt Hanafide bandi doktriin, mis on Talibani doktriini osa. on rakendatud Abandis koolides ja see ongi oluline võtmeküsimus Pakistani armee juurde kuuluvad äh, luureüksused tegelevad sellega aga tegelikult nende tegevus äh, radikaliseerib äh, äh, noori veelgi. terrori ohvrid, tõsised ohvrid on Pakistani inimesed, aga kui me vaatame sotsiaalseid tendentse, siis see on hoopis suuremaks murepunktiks kui poliitiline olukord praegu. Finally... suur tänu ja härra Kaaler lõpetuseks, palun. jah, suur aitäh teen lühidalt, kahjuks ei saanud ma visiidile tulla ja kahetsen seda, aga Niina Kill viitas Ahmadi naisele, kellega te kohtusite. küsimus, kas Ahmadid on ainukesed äh, vähemuse osad, kes on olnud äh, eraldi äh, valijate nimekirjas ja ma olen ka varem kritiseerinud seda eelmisel aastal kuulsin juba ministrilt, et see eraldi valimisseadus ahmaadide jaoks on ära kaotud ja nad on nüüd tavalise valimisseaduse osad. kas saite mingisugust kinnitust äh, valimiskomisjoniga kohtudes selle kohta? aitäh uh,! aitäh küsimuse eest, pean vaatama nüüd meie kolleegidele otsa. mina ei mäleta, et oleks selle kohta keegi midagi öelnud. tundub, et te kõik äh, olete sellega päri Niina Kill ütleb, et me tõstatasime mitmeid teie soovitusi ja küsimusi. kui Michal oli valimisvaatlusmissiooni juht, see oli statuudis kirjas, aga neid ei olnud äh, veel rakendatud. mõningad teie soovitused, äh, nendele ei olnud üldse tähelepanu pööratud, aga meile kinnitati, et nendega tegeletakse selleks ajaks, kui järgmised valimised aset leiavad. suur tänu! head kolleegid, tahaksin teile anda ka teada, et Michal Kaaleri tööd kiideti mitmeid kordi, kui me rääkisime oma kontaktidega, nii et Michal, sa tegid väga head tööd, olles äh, valimisvaatluse peajuht eelmisel korral. ja nüüd, kas on veel kommentaare? ei ole, siis läheme edasi järgmise päevakorrapunktiga, mis on number üheksateist, Euroopa Liidu poliitilised suhted Ladina-Ameerika riikidega jah, me esimest korda arutame nüüd seda algatusraportit, mis puudutab poliitilisi suhteid Euroopa Liidu ja Ladina-Ameerika ja Kariibi mere piirkonna riikide vahel. meie kolleeg Javi Ropes on meie raportööriks sotsiaaldemokraatide ridadest ja ma annangi talle kohe sõna. ja tuletan teile meelde, et meil toimub workshop mis puudutab sektantus, sektantust eh, Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas kell pool üks eh,. jah, aga selle teema arutamiseks on seega meil nelikümmend, nelikümmend viis minutit uh,. presidente, por es darme la. ma tänan. ma tutvustan lühidalt teile seda, miks meil sellist raport raportit vaja oli, millistest kriteeriumidest me lähtusime ja mis on raporti eesmärk. kõigepealt, see raport eh, üritab uuendada meievahelisi suhteid. viimane koostati kuus aastat tagasi, see oli Salafranca raport ja parlament võttis selle tookord vastu. aga vahepeal on väga palju juhtunud Ladina-Ameerikas ja Euroopa Liidus ka muutused on olnud põhjalikud, meil on olnud kriisid. Mm, aastal kaks tuhat kümme ei olnud meil veel ka välisteenistust, seda alles õnnistati sisse, nii et meie poolelt väga palju muutusi, pluss Brexit äh, suured,. suured-suured muutused. ja samas Ladina-Ameerika riikides äh, toimus äh, kaupade ülitsükkel võlakoorem mõnedes äh, riikides oli suur, muudki põhja panevad muutused on sealgi aset leidnud, mis tähendab, et äh, kuue aasta jooksul tuleb nende toimunuga arvestada ja me teame ka, et väga suured on muutused rahvusvahelisel areenil olnud, nii et kõik see põhjustaski vajaduse koostada uus raport jah, me tunnustame uut olukorda rahvusvahelisel areenil ja ka Ladina-Ameerikas. ja me üritame leida sidusrühmi kõikjal maailmas, kes jagavad neid samu väärtusi, mis meilgi on mitmepoolne kaitse, ühised väärtused, dialoog ja nii edasi, kõik, mis on välispoliitikas aluseks ja meil on vaja ka ühist päevakorda ja Ladina-Ameerikaga meil selline on. me üritame saata sõnumeid, et arvestades seda uut rahvusvahelist olukorda, otsib äh, strateegilisi partnerlussuhteid Ladina-Ameerikaga, see on meie eesmärk ja see kajastub ka kogu raportis ja meil on ka konkreetsed ettepanekud. kõigepealt see raport peab ergutama äh, meie kokkulepete sõlmimist, me praegu on neli lepingut arutamisel, poliitiline dialoog toimub Kuubaga, läbirääkimised Mercosuriga, äh, on väga tähtis majanduslik äh, protsess ja kaubanduslepingud Tšiili ja Mehhikoga on arutusel. aga asi ei ole ainult lepingutes, vaid ka meie ühistes eesmärkides ja sellest kõigest ongi raportis juttu. meil mitte ainult ühesugused arusaamad rahvusvahelistes suhetes, vaid meil on ka ühesugune päevakord. nimelt eh, majanduskasv kõigi huvides, parem ümberjaotamine, võitlus eh, maksuparadiiside vastu, sooline võrdusõiguslikkus ja võitlus selle eest, et kõige haavatavamaid kaitsta, samuti julgeolek. julgeolek, see on pisut teistsugune eh, probleem kui Euroopas ja Ladina-Ameerikas on, Ladina-Ameerikas on meil narkokaubandus suureks probleemiks, siin meil terrorism. aga meil on väga palju ühiseid eh, eh, probleeme ja meil on mitmeid instrumente, Eurolat, SELAK, meil on arengukoostöö instrumendid, mida kasutada. Euroopa Liidu ja SELAK-i koostöö oli üks instrument ja ma käsitlen põgusalt ka rahuprotsessi Kolumbias Äh, aga ikkagi rohkem äh, olen rõhku pannud äh, Euroopa ja Ladina-Ameerika piirkonna ja Kariibi piirkonna suhetele, kui et üksikutele riikidele. ja selle, see raport toimub samal ajal, kui meil on eurolat septembris, Euroopa Liidu SELAK-i kohtumine samuti sügisel kavandatud e, ning on oodata uusi teatisi ka Euroopa Komisjonilt. nii et e, seepärast ka meie raporti selline ajastus. me oleme üritanud tugineda konsensusele meie kojas ning e, seostada selle ka muu toimuvaga sügisel parlamendi elus nii et alati peame silmas ka parlamendi tööde pikemat ajakava. nii et nüüd edasi siis muudatusettepanekutega. ma tänan. meil on seitse sõnasoovi. kaheksa, üheksa, kaheksa ja ma arvan, et hispaania keel kõlab meil järgmisel neljakümne viie minutil põhiliselt. härra De Grandes. Por... Äh, suur tänu ja suur tänu raportöörile aktiivse tegutsemise eest. ma arvan, et konsensus äh, on väga tähtis selleks, et me kiiresti saaksime selle teema vastu võtta. jah, meiegi teeme omalt poolt muudatusettepanekuid. on mõned aspektid, mis annab veel parandada, mõned asjad tuleks muuta, terve rida muudatusettepanekuid puudutab selle raporti tähtsaid aspekte. jah, me ei saa ignoreerida seda, mis toimub Venezuelas jah, me oleme parlamendina selles küsimuses väga tugevalt sõna võtnud. teiseks, ei saa rääkida lihtsalt piirkondlikest instrumentidest lihtsalt, vaid tuleb rääkida ka, kuidas neid parandada annab. Mercosur avab näiteks suurepärased võimalused. seda enam, et Argentiinas ja Brasiilias on valitsus vahetunud, mis tähendab seda, et me saame nüüd edasi liikuda. me teame jah, et on olnud probleeme vahepeal nendegi tuleb käsitleda. ma arvan, et on vaja rääkida ka tänava- ja sotsiaalvägivallast, õigusriigi nõrkus näiteks San Salvadoris. me näeme seda ja pseudodemokraatlikest lähenemisviisidest peame samuti rääkima. jah, Nicaraguas näiteks, see seondub ka totalitarismiga ja meie lepped. bioloogilise dialoogi arutamisel me peaksime rääkima ka eh, oma vastutuse teemast. teatud režiimid, eh, kellega me suhtleme, ei vasta eh, meie standarditele ja need teemad on kõigil südametäheldased, õigusriik, usaldusväärne tegevusraamistik, samuti inflatsioonitiima, maksunduse muutmine, produktiivsus majanduses, õiguskindlus selleks, et saaksid investeeringuid tulevikus paremini teha, naiste õigused, terrorismi teema ja kindlasti peaks abialase koostöö peale rohkem mõtlema, eriti mis puudutab Kolumbiat ja Peruud. siin on ette näha muutusi. jah, ja me peame arvestama ka, et looduskatastroofid on neid riike valusalt tabanud ja see mõjutab rahvamajanduse kogutoodangut. Tänok jah, ma sõna ei soovinudki, aga ma olen valmis seda tegema. me paneme alati teie nimekirja, ütleb esimees. jah, varsti tulevad meil üldvalimised. ma olin mõttes, aga meie alati oma fraktsiooniga toetame tugevaid sidemeid Ladina-Ameerikaga. ja ma kiidan meie raportööri. jah paar aastat tagasi öeldi, et eh, skp Ladina-Ameerikas kokku on sama suur kui Hiina oma. ja ka tegemist on suure mandriga ja me peale Venezuela ja Kuuba jagame nendega ka oma väärtusi ja meil on tugevad ajaloolised sidemed, eriti Portugalil ja Hispaanial, Pürenee poolsaarelt on seda ja mina olen tihe, tihti käinud Ladina-Ameerikas kohal, eriti Tšiilis ja Argentiinas ja Kolumbias. ja ma tervitan kahel käel tugevaid sidemeid selle kontinendiga. jah, ja vabakaubanduslepingute varajane põlvkond on meil Mehhiko, Tšiiliga ja ma väga loodan seda, et Mercosuri leppe jälle ellu äratatakse. minu riigil on äh, väga kurb äh, toimuv, sest meie ju tegelikult olime nende äh, lepingute sünni juures ja nüüd on Brexit tulemas, samas kui Mercosuriga on Euroopa Liit sõlmas kokkulepet ja teistegi Ladina-Ameerika riikidega. jah, hiljuti Dominikaani Vabariigi öö, saadiku tõin ma ühe kuningriiki meie kaubandusministriga kohtuma. ja äh, kõik see tuleb nüüd põhjalikult läbi mõelda meil, kuidas meie suhted hakkavad olema Ladina-Ameerika riikidega meie riigil kahe aasta pärast, aga mina igatahes väga toetan neid suhteid. ja Ladina-Ameerikal on meiega palju rohkem sarnast kui näiteks Hiinal. ma tänan, härra Tännok, härra Nart. El eh, informe o la, la proposición de Javier López me parece. Eh, nüüd Javier Lópezi eh, raport on väga hea, aga tahaksin veel rääkida ühest ja teisest nimelt Venezuelas plahvatus ohtlik olukord on midagi, mida me ei saa ignoreerida. väga ohtlik olukord on tekkinud ja öö, parimal juhul kokkupõrked jätkuvad, aga hullemal juhul võib toimuda ka riigipööre ja võimule tulla diktaator. ma pean siin silmas Madurot ja ma ei nimetaks seda üldse presidendikski. teiseks, korre-, korruptsioon. Äh, korruptsioon on üks suuri pahesid äh, Ladina-Ameerikas, see on kõikjal ja sellega tuleb tegeleda. eriti <clears throat> ka tuleb rõhku panna võimude lahususe põhimõttele ja see on üks äh, asi, millega võidelda korruptsiooni vastu. nüüd Kuuba. see kokkulepe, mis Euroopa Liidu ja Kuuba vahel sõlmiti Äh, jah, on lausa pühaduse teotus. tegemist ei ole äh, lihtsalt totalitarismi, vaid sõjaväelased kontrollivad kõiki eluvaldkondi. ja sõjaväelased on tõesti majandusvõimul <clears throat> Kuubas. nii et me peame Kuuba kohta lõigus ütlema selgelt välja, et majandus majandusareng on lahutamatu inimõigustest. jah. majandusjõud ja poliitilise võimu koondumine oligarhide kätte on praegu muutunud täiesti talumatuks ning majandus ja poliitiline areng selles riigis on midagi, midagi tuleb käsitleda presidente, bueno, dar las gracias al ponente por este proyecto de resolución. ma tänan, minagi tänan raportööri selle projekti eest, siin on positiivseid elemente, mida me saame toetada ja meile üsna hästi meeldib eh, see regioonidevahelisele kontseptsioonile rõhu panemine, aga siin on muidugi ka aspekte, mille üle me eriti rõõmsad ei ole. näiteks, mis vajab täpsustamist see regioonide vaheline orientatsioon. varasem ajal ta pisendus see kaubanduslepingutele ja sellest ei ole inimestel laiemalt mingit kasu. ja te rääkisite siin mõnedest riikidest ja teisi ei nimetanud. pressivabaduse küsimus. Ladina-Ameerikas on neliteist ajakirjaniku mõrvatud, seitse Mehhikos neist. Ehm, eile just toimus ajakirjaniku mõrv pluss pinged ehm, ka Kolumbias. inimõiguslasi ei rünnata mitte ainult Mehhikos, vaid ka seal. E, ja üldjoontes samas me leiame, et raport on hea ja anname oma panuse selleks, et sellega edasi liikuda ja veel paremaks muuta yes,. ma tänan härra Urtarson Rohelistest ma tänan. minagi tänan raportööri, ma arvan, et tekst on väga hea, mille kallal töötada. ja ma usun, et meil see koostöö ka õnnestub. jah, väga õigel ajal tuleb see raport. Euroopa Parlament äh, saadab õigeid signaale. Äh, nimelt me tahame stimuleerida meie äh, suhteid Ladina-Ameerikaga ja tähtis on ka koostööd teha rahvusvahelisel areenil. sest praegu tahetakse lõhkuda mitmepoolseid struktuure ja ma arvan, et kui meie asjale nii läheneme, siis see mitmepoolsus saab säilida. kliimamuutuste alal on vaja koostööd teha Pariisi lepe ja nii edasi ja nii edasi, vajavad me ühiseid jõupingutusi. me peame mõtlema selle peale, mida me varasemal ajal oleme teinud Euroopa Liidus. siin raportis räägitakse meie rollist Kolumbia rahuprotsessis, uus kokkulepe Kuubaga tähendab seda, et me saame ka siin tähtsamat rolli etendada. ja peame mõtlema, millele me tugineme. nüüd see uus päevakord, mis meil silme ees on. meiegi saame oma fraktsiooniga veel muudatusepanekuid teha, võib-olla rohkem rääkida ebavõrdsusest, maksudest, kõrvalehiilimisest, võlakoorem. jah, Ladina-Ameerika on teinud ettepaneku ümber struktureerida oma võlad, ma arvan, et siin saab Euroopa Liit appi tulla. ja lõpetuseks sooline võrdõiguslikkus jah, siin saab Euroopa Liit väga palju ära teha veel selle parandamiseks. meil on Dublini konventsioon, Istanbuli konventsioon ja Euroopa Nõukogus tehtav ja meil on peatükk, mis sellest teemast räägib, nii et ma usun, et me saame kasulikud olla. Need on lihtsalt mõned märkused. ma usun, raportöör on nendega nõus. ja viimased kolm, härra Salafranca kõigepealt suur tänu. minagi tahan tänada raportööri tehtud töö eest, see on väga hea alus. Äh, et jälle päevakorda võtta meie suhted Ladina-Ameerikaga ja valmistudes Euroopa Liidu kohtumiseks Ladina-Ameerika riikidega parlamentaarses assamblees jah, see regioonide vaheline koostöö, seda ei ole veel konsult-, konsolideeritud. aga läheneb tippkohtumine, ma usun, et me peame sellega tegelema. Mercosur ka tundub olevat meil võimaluseks ja tuleb sellest kinni haarata. ning meil on vaja koostada ajakava. et et praegune koosseis veel sellega ühele poole saaks. nüüd, mis puudutab Mehhiko ja Tšiili eh, lepinguid, me ei saa omale õlale patsutada tehtu eest, vaid peame ka hea seisma sellest, et tõesti need lepingud eh, sõlmitaks ja ma tean, et välisteenistus teeb selle nimel kõvasti tööd ja samuti seisab hea ka ratifitseerimise eest. nüüd arengukoostöö. mitmed eh, keskmise sissetulekuga riigid saavad Äh, sellest kasu, aga me peame ka mõtlema regulatsiooni läbivaatamise peale. et arvestada nüüd nende riikidega, kes on jõudnud keskmise sissetuleku riikide rühma paremini. võib-olla äh, koostada mingid vastastikuse mõistmise memorandumid, et tõesti koostöös äh, metoodilisemad, süstemaatilisemad olla. ja Äh, ajakavad. me teame, et Euroopa Komisjonilt ja välisteenistuselt on tulemas teatis, aga see peaks olema see ajastus kooskõlas meie tööga siin parlamendis. raportöör ütles, et on vaja üheskoos vaeva näha äh, ja seda peavad tegema kõik institutsioonid. <clears throat> härra Assis, ma tänan minagi tahan kiita raportööri. meil on hea alus nüüd tööks edasi olemas. jah, palju juba öeldi ära ja räägiti ka Venezuela olukorrast. jah, see on kõige hullem inimõiguste eiramine, mis toimub praegu Ladina-Ameerikas. ja tõesti, diktaatorluse teel ollakse, kui me vaatame viimaste päevade toimunut siis tõesti asi läheb selles suunas, et tahetakse luua selline esinduskogu, millel ei ole mingisuguseid esin-, volitusi. ja kindlasti satub, tuleb võimule valitsus, mis ei suuda kuidagi Venezuela rahva huve kaitsta nii, nüüd veel, ehkki ma olen põhimõtteliselt nõus selle raportiga, ma arvan, et tuleb sotsiaalmajanduslik analüüs anda olukorrale Ladina-Ameerikas. mitte kõik riigid seal ei ole avatud ühtviisi koostööle Euroopa Liiduga, nii et tähtis on, et me näeksime neid erisusi ja üritaks neist jagu saada. terve rida Ladina-Ameerika riike on probleemide ees, nad ei ole läinud küll nii kaugele kui Venezuela, aga ometi on neiski näha autokraatseid trende, millele tuleb vastu astuda. korruptsioonist juba räägiti, see puudutab äh, kogu Ladina-Ameerikat ja sellega tuleb tegeleda ning me peame tõesti seisma nende kõrval, kes korruptsiooniga võitlevad. nüüd strateegiline koostöö. Äh, kolleeg Salafranca just rääkis, et seal, siin tuleb väga palju veel ära teha kui me mõtleme härra Salafranca varasema raporti peale, siis me näeme, et ikkagi väga palju on veel tegemata ja on vaja tulla selle raporti mõningate eh, teemade juurde veel tänagi tagasi. ja viimaseks härra Milan Mon eh, suur tänu raportöörile tehtud töö eest ma arvan, et me oleme üsna ühistel seisukohtadel eh, ja et see on positiivne raport, aga tahaksin puudutada paari asja. Eh, härra Salafranca ja De Grandes ka juba rääkisid. kui ma vaatan A punkti siin ja esimest ja teist lõiget, eh, siis Äh, siin võib-olla äh, peaks käsitlema rohkem äh, globaalset aspekti, ajaloolised, kultuurilised sidemed, mis meil on olnud just selle piirkonnaga, sest vastasel korral jääb tekst üldsõnaliseks. härra Lopes, te teate, et meil on Ladina-Ameerikaga väga tihedad suhted ja see on eripärane me oleme väga tihedad liitlased ja sellele tuleks viidata. ja peale Ladina-Ameerika on veel kaks strateegilist partnerit, Brasiilia ja Mehhiko. ja need kaks riiki tõusetuvad teistest ettepoole. ja see, mida ütles härra Salafranca Mehhiko kohta, jah läbirääkimised peaksid alla, algama võimalikult kiiresti ja lõpule viidama selle aasta lõpuks. ja siis me vabaneme oma koormast, sest TTIP on nüüd külmutatud ja komisjon saaks nüüd täiel rinnal Mehhiko ja Jaapaniga tööle hakata. nüüd Mercosur. ma arvan, et selle kohta oleks vaja öö, äh, eraldi lõiget sellest räägitakse natuke kaheksateistkümnendas ja viiendas, aga see pälviks eraldi lõiku. nüüd kahekümnes. see on meile väga südamelähedane. jah, eh, see tippkohtumine on üha tähtsam Eh, ma kohe lõpetan. ja me ei pea mingit üle, järelevalvet selle Ibero-Ameerika peasekretäri üle teostama, vaid aitama neid, toetama neid. Eh, võib-olla eh, proua Mogherinit paluda, et ka Vaikse ookeani assambleel võiks olla me vaatlejad. nüüd raportöör ütleb paar sõna. Ähm, jah, kõigepealt suur tänu kolleegidele märkuste ja ka kriitika eest. Te näitasite kätte puudused, jah, need kohad, mida annab parandada. ja olen täiesti nõus sellega, mida ma siin kuulsin mitmetelt fraktsioonidelt. on paar asja, mida ma tahaksin öelda, mille kallal ma nüüd lähinädalatel tööle hakkan. jah, olukord Venezuelas. sellest rääkisid siin paljud. teiseks, mm, jah, me oleme sellest rääkinud parlamendis viimastel nädalatel nüüd, kui ma koostasin seda teksti, siis ma tahtsin arvestada seda, et resolutsioon, mille me möödunud nädalal Venezuela kohta vastu võtsime, tollal veel ei olnud valmis. nüüd, kui resolutsioon on suure enamusega vastu võetud, vaatame siis, millised on need eh, kriteeriumid, mida me tahame kohaldada, arvestades, kui murettekitav on olukord Venezuelas. ma lihtsalt tahtsin Äh, jah, ära oodata läbirääkimiste tulemused äh, ja selle põhjalt juba parima lähenemisviisi leida. teisedki mõtted olid väga asjakohased. juhin lihtsalt tähelepanu mõnele. jah, korruptsioon, õigusriigi põhimõtted, pressivabadus, kõik väga olulised teemad jah, Mehhikos toimunule viidati siin ja Kuubast räägiti ka tolle siseprobleemidest. Mehhikos toimuv ka, see kõik on meie jaoks väga tähtis. ja äh, härra Urtasuniga olen väga ühel meelel, meil on tõesti ühine päevakord Eh, ka mitmepoolsetel foorumitel, eriti ÜRO-s. Ladina-Ameerika <coughs> on meie jaoks tõesti strateegiline partner, tähtis partner ja selle nimel töötame edasi. meil mitte ainult ei ole ühine nägemus, vaid meil on ka ühine päevakord. aga loomulikult see kõik peab nüüd eh, konverteeruma koostööle majanduses ja poliitikas. jah, kui me vaatame sügisesse, siis tõesti siduvaid üritusi toimub palju, aga me tahaksime siiski, et enne veel, kui Euroopa Liidu SELAK-i tippkohtumine toimub, see raport vastu võetaks. ja teatis tõenäoliselt tuleb pärast seda tippkohtumist. jah, aga siin on äh, tõesti mul vaja möönda, et on mõned puudujäägid äh, raportis, mis vajavad kõrvaldamist, aga nagu te teate, kui tegeletakse piirkondade vaheliste küsimustega ja Ladina-Ameerikaga äh, ja sellega, see peab mahtuma viiele lehele, siis see on üsna suur väljakutse. aga ma usun, et teie abiga mul õnnestub kõik saavutada, mis ma olen kavandanud. jah, muudatusettepanekuid tuleb esitada üheteistkümnenda maini, tähtaeg on keskpäev. nüüd me oleme kahekümnenda päevakorrapunkti juures, muid küsimusi ei ole kellelgi tõstatada, siis ma võin öelda, et järgmine kohtumine toimub meil kahekümne üheksandal ja kolmekümnendal mail. ja sellega me olemegi lõpetanud oma kohtumise ja nüüd läheme workshopi mis puudutab sektantlust Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas. ja öö, valmistame ette poodiumi kõnelejatele